Good morning, colleagues. We'll make a... tere hommikust, head kolleegid! kuna meil on päris tihe päevakord, siis alustame päevakorra vastuvõtmisega on järgmised muudatused, punkt kolmteist seoses äh, rändega seotud tegevuste rakendamisega ja rahastamisega Liibüas tuleb edasi lükata, punkt üheksateist hääletus e-privaatsuse määruse eelnõu üle tuleb samuti edasi lükata üheksateistkümnenda oktoobri koosolekule, kakskümmend kolm punkt EASO ettekanne tuleb samuti edasi lükata. kui ei ole vastuväiteid nende muudatustega päevakorrale, loeme selle vastuvõetuks. nüüd keelte režiim, Horvaatia, Horvaatia, äh, taani keeli ja malta keeled ei ole kasutatavad meil. koordinaatorite soovitused on vastu võetud ja kakskümmend, kaks tuhat kaheksateist liibe koordina-, liibe koosolekuid arutatakse järgmisel koosolekul ja kell üksteist on elektrooniline hääletus. nii et palun pange oma hääletuskaardid valmis. punkt kolm on kaks, kahekümne teise, kahekümne kolmanda märtsi, kaheksanda juuni ja kahekümne kuuenda juuni kaks tuhat seitseteist kõik äh, koosolekute protokollide kinnitamine ja kui vastuvõtjaid ei ole, on need kinnitatud. liigume edasi, punkt neli. ja meil on hea meel tervitada siin härra Michael O'Flatit kes on Euroopa Liidu põhiõiguste ameti direktor. nagu te teate, avaldab amet iga aasta aruande põhiõiguste olukorrast Euroopa Liidus ja see on oluline sisend meie komisjoni töösse, iseäranis arvestades meie poolt iga-aastaselt koostatava äh, põhiõiguste aruandega. Äh, raportöör on teel ja mida me nüüd teeme, kuulame ära härra Flaherty ettekande ja siis kuulame ära Kira Adamu, kes on DG Justice vastava osakonna direktor ja räägib meile hartast ja selle rakendamisest. ja siis on, siis saavad sõna, sõna soovivad komisjoni liikmed, nii et kõigepealt on mul hea meel tervitada siin Michael O'Flaherty't, kes on Põhiõiguste Ameti direktor, Michael, palun, sul on sõna aitäh! austatud liikmed, mul on suur heameel, et äh, olete kutsunud mind siia täna hommikul esinema seoses meie iga-aastase kaks tuhat seitseteist aruande väljatulekuga, mis äh, räägib, käsitleb olukorda valdkondades, äh, mida meie amet jälgib aasta kaks tuhat kuusteist osas ja see aruanne on kättesaadav kõigis liikmesriikide keeltes. kaks tuhat seitseteist aruanne anti välja meie asu-, ameti asutamise kümnendal aastapäeval ning kasutasime seda võimalust, et vaadelda põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus selle aastakümne vältel ning äh, mul on teile sellega seoses nii head kui halvad uudised. head uudised on, et nende kümne aasta vältel on Euroopa Liit teinud märkimisväärseid edusamme seoses institutsiooniliste struktuuridega põhiõiguste kaitsmiseks ning äh, samuti oluliste õigusaktide vastuvõtmisega. mis puudutab struktuure, siis eile tähistasime Equineti kümnendat aastapäeva ning võrdõiguslikkusega tegelevad asutused on saanud väga oluliseks viimase kümne aasta jooksul ning siin on oluline osa ka, ning oluline on siin ka Põhiõiguste Ameti roll. struktuurid Euroopa Liidu tasandil, sellega seoses on Liibe komisjonil väga tähtis roll. ning väga oluline on ka Liibe iga-aastane resolutsioon põhiõiguste teemal liikmesriikide tasandil ei nä-, näeme mitte ainult võrdõiguslikkusega tegelevate asutuste tugevnemist, ka, vaid ka muid, muid asutusi, nende tugevnemist. kümne aasta jooksul on meil kümnelt seitsmeteistkümnele kasvanud ähm, ÜRO A staatusega asutuste arv liikmesriikides ent hoolimata kõigist nendest positiivsetest arengutest on endiselt väga palju vaja ära teha ning äh, põhiõiguste ameti ülesanne ongi tuvastada ja kaardistada need puudujäämised. lubage, ma räägin kõigepealt rändest küsimusest ning eriti sisserändajate laste olukorrast, küsimus, mida ma olen ka varem käsitlenud. last, sisserändajad, sisserändavate laste arv on endiselt väga suur. kolmesaja kolmekümnest tuhandest inimesest, kes Vahemere ületasid kaks tuhat kuusteist, olid kakskümmend viis protsenti lapsed, paljud nendest saatjata ning sellega seoses oli palju muret inimõiguste tagamisega nende laste osas, hoolimata tõsistest püüdlustest eh, ja areng, ja positiivsetest arengutest on endiselt väga palju vaja ära teha laste kaitsmiseks seksuaalse kuritarvitamise eest. ning näeme, et ei tagata piisavat ehm, hool, hooldust ja teenuseid neile lastele, kes saabuvad Euroopasse, keda on juba seksuaalselt ära kasutatud näeme, kuidas lapsi peetakse kinni ning näeme, kuidas äh, laste vastuvõtutingimused paljudes kohtades ei ole vastuvõetavad. mida teeb Põhiõiguste Amet? iga kuu väljastame aruande inimõiguste mõõtme kohta rände küsimustega seoses ning äh, neljateistkümnes liikmesriigis käsitleme laste olukorda eraldi näiteks septembris käsitlesime meie aruandes vastuvõtutingimusi neljateistkümnelt liikmesriigist ning tõime välja mitmed murepunktid sellega seoses. teine aspekt ameti tegevuses siin on õiguslike hinnangute väljastamine teile ning kaks tuhat kuusteist koostasime neid vähemalt neli, keskendudes konkreetsemalt just laste olukorrale nendes vastuvõtukeskutes. et seoses Dublini äh, määruse ülevaatamisega, Eurodaki uue sõnastusega ning ETS-e loomisega. ning lõpuks tahaksin äh, öelda, et äh, amet on esindatud Itaalias ja Kreekas vastuvõtupunktides ning üritame oma kohalolekut suurendada ka välispiiridel, kus see vähegi võimalik on. teine teema vähemuste ja sisserändajate diskrimineerimine. kaks tuhat kuusteist, seitseteist on väga oluline periood Põhiõiguste Ameti tegevuses, sellepärast et see langeb kokku teise peamise, teise olulise diskrimineerimisküsimuste uuringu läbiviimisega just äh, rändajate, sisserändajate ja ja vähemuste hulgas ja kaheksa aastat tagasi viidi läbi Miidase nimeline eelmine aruanne. romade osas on arvud avaldatud juba eelmisel aastal ning need on väga murettekitavad. ja nende kohta on ka Rooma vastasuse Euroopa Parlamendi resolutsioon vastu võetud ning nendest on lähtutud ka roomade lõimimise strateegias Euroopa Liidus. kaks nädalat tagasi avaldasime andmed moslemiusku sisserändajate kogemustest Euroopa Liidus. siin on nii positiivsed kui negatiivsed uudised. positiivsed uudised on see, need, et suur osa uuritud moslemitest on tugevalt seotud riigiga, kus nad elavad, seitsekümmend kuus protsenti ning see on, näitaja on kõrgem kui elanikkonna seas keskmiselt. negatiivne on see, et, et ta, taga, kiusamise ja äh, paljusid, paljud tunnevad, et neid kiusatakse taga või piiratakse nende õigusi kakskümmend seitse protsenti. ning kui me toome välja naiste osa eraldi, siis nende puhul on olukord harvem just diskrimineerimise ja äh, tagakiusamise osas ning äh, me, meie uurimus näitas, et väga vähe esitatakse kaebusi äh, niisuguse tegevuse peale ainult, ainult kaksteist protsenti juhtumitest, äh, ainult nende puhul teavitati ametiasutust. ning see on liiga madal näitaja ja ainult neli protsenti nendest kaheteistkümnest on esitatud siis võrdõiguslikkust tagama pidavale asutusele. me usume, et need elanikkonnarühmad ja teised, keda uuriti Miidase uurimuses äh, on väga oluline sisend poliitika kujundajatele, nagu näiteks see komisjon. ning ka äh, kavatseme kuuendal detsembril Brüsselis korraldataval üritusel rääkida sellest pikemalt. nüüd julgeolek ja inimõigused, järgmine teema. nagu olen siin komisjonis varem rääkinud, usume, et meil on vaja tagada julgeolek kõrgel tasemel, aga teha seda viisil, mis on ühitatav põhiõigustega ning viisil, mis austab õiguslikkuse, proportsionaalsuse, seaduslikkuse ning diskrimineerimiskeelu printsiipe. ning see ongi raamistik, milles Põhiõiguste Amet seda valdkonda vaatleb ning äh, see selgitab meie õiguslikku hinnangut ETIAS-e küsimuses, millest ma juba rääkisin. aruandes, mille esitame teile järgnevate nädalate jooksul seoses jälgimisega teabeasutuste poolt ning seoses äh, andmekogude koostalitlusega välispiiridel ning äh, samuti ka radikaliseerumise vältimisega esitame teile aruande järgnevatel nädalatel ning meil on väga hea meel, et Euroopa Parlamendis on loodud erikomisjon terrorismi küsimustes ja to-, üritame selle tööd toetada. lühidalt räägiksin ka hartast teadlikkuse tõstmise tegevusest Äh, jälle positiivsed ja negatiivsed uudised. positiivne on see, et hartat nähakse ja hartale viidatakse järjest rohkem Euroopa Liidu institutsioonides ja ka Euroopa Kohtus. vähem hea on see, et äh, hartat liikmesriikides kasutatakse endiselt liiga vähe ja viidatakse sellele liiga vähe. põhiõiguste amet mitmes valdkonnas üritab äh, liikmesriikides harta kasutamist suurendada, näiteks meil on hartapeedia vahend, mida me tu-, üritame levitada, ning käsiraamat, mida me hakkame levitama praktikute seas liikmesriikides, mida oleks võimalik kasutada ja samuti ka teadlikkuse tõstmise projekt on meil praegu töös järgmiseks aastaks. kokkuvõtteks, austatud liikmed, olen mõneti optimistlik ja seisukohal, et hoolimata suurtest probleemidest on meil võimalik oma inimõiguste tagamise süsteemi äh, äh, säilitada ja arendada. peame lihtsalt silmas pidama põhi, teatud põhiprintsiipe. esiteks tuleb täita õiguslikke kohustusi. seadus on seadus ja seadust tuleb täita ning kui seadust rikutakse, peab järgnema karistus. teiseks, koos seaduse täitmisega peaksime põhjendama põhiõiguste järgimise vajadust ka nii-öelda ärimudelist lähtuvalt. me peaksime näitama, et inimõigustele tuginev lähenemine on parem äh, lähenemine, sellepärast et ta annab meile lõppkokkuvõttes paremad tulemused. kolmandaks, me ei tohi lasta silmist neid, kes on kõige haavatavamad meie ühiskonnas. aga lisaks tähelepanu pööramisega neile seisab meil ees töö veenda laiemat elanikkonda selles, et inimõigused ja põhiõigused puudutavad ka neid viiendaks on väga oluline äh, kaitsta ja arendada meie kodanikuühiskonda. meile teeb muret kodanikuühiskonnale jääva ruumi ahenemine ning oleme detsembris, avaldame selle kohta põhjaliku aruande ning äh, lõpetuseks, austatud liikmed ja esimees olen seisukohal, et Põhiõiguste Ametit on võimalik kasutada paremini. Te olete loonud meie ameti, toetamaks teie tööd põhiõiguste valdkonnas, te olete muutnud, te olete andnud meile sõltumatuse ja kaitsnud meid eh, välispidiste mõjutuste eest ja me hea meelega toetaksime teid ja, ja oleksime valmis arutama küsimusi sellest, kuidas meie mandaati jätkuvalt tugevdada, aitäh! And suur tänu ja enne, kui hakkame arvamusi vahetama ja esitame küsimusi, kuulame ära ka äh, kolleeg Ademu, kes räägib kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta raportist, olete selle ka ise saanud. ja see on põhiõiguste harta rakendamisest. nii et äh, kuulame ära teie ettekande ja siis äh, hakkame küsima ja vastama, palun. suur tänu teile, esimees. ja ma tahaksin kõigepealt tunnustada ma, äh, Michael O'Flaherty't eh, väga rikastava ettekande eest ja ma kasutan praegu võimalust öelda, et jah, komisjon täielikult kasutab Põhiõiguste Ametit, eh, kus aga võimalik ja kaks teemavaldkonda, mis praegu pähe torkavad, on eh, kindlasti andmed, mis meie mm, poliitikate aluseks on, selleks, et võidelda rassismi ja diskrimineerimise vastu ning teine asi on see, et meie agentuur äh, muutub operatsionaalise, operatsioonilisemaks, läheb reaalselt äh, tegutsema kohtadesse, kus häda käes, näiteks kriisikeskustesse, nii et äh, praegu tahaksin ma siin täna rääkida sellest, kuidas on olnud põhiõiguste harta rakendamine, meie kuues raport on see, ja selle rakendamise uurimise protsessi me juba pärast Lissaboni lepingu jõustumist kohe algatasime. siin on kirjas, kuidas põhiõiguste hartat peavoolustatakse institutsioonide poolt, ta vaatab tõstatab eh, erinevaid küsimusi nii Euroopa Liidu kui ka eh, rahvusriikide tasandil, räägib sellest, kuidas on edasi mindud, aga toob välja ka väljakutsed ja meie kuues raport algab eh, tuletamaks meelde, et kaks tuhat kuusteist ei olnud tavapärase tegutsemise ja toimimise aasta. meie ees on olnud väga palju väljakutseid viimaste aastate jooksul, mis põhiõigused tugeva löögi alla seab ning neid, nende toimimist kontrollib ja oleme ka viimastel aastatel näinud seda, kuidas tõstab pead äh, populism ja isolatsionismi teatud nostalgia Euroopas, mida oleme püüdnud äh, tegelikult äh, seljatada, samal ajal on tekkinud turva- ja julgeolekuriskid ja väljakutsed. käesolevas kojas mõned nädalad tagasi president Juncker pidas oma kõnet olukorrast Euroopa Liidust ja ta ütles, et siin ei ole mingisugust põhjust jääda loorberitele puhkama ja olla liigselt rahulolev, aga ta ütleb, et asjad on paremad ja praegusel hetkel on meie ülesanne nüüd kasutada ära seda positiivsemat hoogu ja tegutseda. mis puudutab äh, harta toimimist, siis on meie poolt, komisjoni poolt siis kolm äh, ettepanekut ja need on seotud ka tegelikult Põhiõiguste Ameti direktori väljaütlemisega. esiteks, Euroopa Liit on äh, väärtuste liit, tegemist ei ole mitte ainult äh, turuga, ühise suure turuga, vaid äh, tegemist on väärtustepõhise liiduga, seda ütles ka president oma kõnes ja jällegi äh, viidata siin Põhiõiguste Ameti direktorile, küsimust ei ole mitte moraalses kohustuses, aga mis on ka kena asi, aga on õiguslikus kohustuses, mille seab meile põhiõiguste harta tegemist on äh, nii institutsioonidele kui ka komisjonile olulise ülesandega, äh, kui nad hakkavad äh, Euroopa Liidu õigust rakendama. muidugi on komisjon lepingute üle järelevalvaja ja see on meie ülesanne, mm, õigusriigi põhimõtteid peame me kindlasti järgima ja nende üle järelevalvet ka teostama. ning see raport toobki välja selle ka, kuidas praegu on alustatud menetlust, mis puudutab õigusriigi põhimõtete üle valvamisega ja kontrolliga Poolas teine asi, mida raport rõhutab, on see, kuivõrd tähtis on väline seire, mis oleks sõltumatu. ja siin ei saa me mitte alahinnata Euroopa Kohtu rolli äh, selle harta tõlgendamisel ja rakendamisel ning äh, õiguste toestamisel teeme seda sellepärast, et meie kohus aitab tegelikult ju meil teha paremat tööd ning loomulikult kohtusüsteemi sõltumatus on asi, mis on A ja O selleks, et aidata demokraatiat äh, põhiõigustel ja õigusriigi põhimõtetel raja, rajanemisega. komisjon on toetanud ka inimõiguste toetajaid, kes äh, Equineti kümnendat aastapäeva äh, ka tähistasid eile, eile päeval ja meie raporti järgi toetame ja aina rohkem toetame põhiõiguste ja äh, inimõiguste eest vaba äh, võitlejaid. oleme loonud ka Euroopa võrgustiku, mis puudutab rahvuslikke inimõiguste instituute. usume aga, et saab ära teha rohkem ja ootame seetõttu ka meie kodanikuühiskonna raportit et püüame tõenditepõhiselt kaardistada kodanikuühiskonna organisatsioonide tegevust äh, meie liikmesriikides, ma tean, et tegevusi on vaja ka edasi võtta ja ma tean, et ka Sofi Intelti poolt äh, kokku pandud raporti teemaks oli see eelmisel aastal. Äh, terve demokraatia, mis põhiõigustel rakendub, on väga oluline ja komisjon toetab äh, liikmesriike läbi Euroopa Liidu rahastamise, läbi koolitustegevuse, äh, võimaldades erinevaid äh, instrumente selleks, et põhiõiguste harta oleks ka Euroopa Liidu õiguses rakendunud praktikas. oleme ka põhiõiguste viisa loonud, tegemist on Wizard, tegemist on e- võimalusega kasutada äh, IKT vahendeid äh, ja saada informatsiooni selle kohta, äh, kuidas põhiõigusi ja inimõigusi toetatakse Euroopa Liidus ning kelle poole pöörduda siis, kui ähm, õigusi on rikutud. meil on olemas ka erinevad, erinev erinevalt loodud või eraldiseisvalt loov portaal, eh, mille eesmärk on valvata taas põhiõiguste üle, kus on kõik dokumendid välja toodud, eh, põhiõiguste ametiala see kuulub, kõik raportid, mis on välja antud, ükskõik kas Euroopa Nõukogu põhiõiguste ameti eh, või ka meie institutsioonide poolt ja meie tegevus ise väga hästi toetab. siis komisjoni Äh, ülesanne on kõiki põhiõiguste tegevusi koondada ning nende tegevuste eesmärgiks on ju panustada kõikidele Euroopa inimestele. paraku on meil vaja inimõiguste eest äh, seista, sellepärast et see ei ole asi, mida me võtame lihtsalt äh, iseenesestmõistetavana paraku tänases Euroopas me räägime sotsiaalsetest õigustest, naiste õigustest, soolisest võrdõiguslikkusest, menetlusõiguste kaitsest ja nii edasi ja need on õigused, mis puudutavad tegelikult kõiki eurooplasi. peame olema valmis äh, paremini ka nendest rääkima, olen nõus. on väga suure väljakutsega valdkonnad, need kõiki peame pöörama tähelepanu, eriti just kõige haavatavamate inimeste olukorrale, kui me räägime vihakõnest äh, ja aitata kaitsta ka pagulasi ja just äh, alaealisi pagulasi, mis on väga ilmselge. Euroopa sotsiaalõiguste sammast mainitakse siin ka samamoodi. siin on mitmeid põhimõtteid, mis loomulikult ei asenda mitte hartat, vaid hoopis teie ülesanne on hartat tugevdada. näiteks äh, romilaste küsimuse lahendamine ja laste vaesusevastane võitlus, kõik need annavad meile ka võimaluse veelgi kaugemale minna ja mõelda nende teemavaldkondade osas ja me oleme juba kasutanud äh, Euroopa pool aastat äh, teistes, teisteks võimalusteks ka, oleme näiteks andnud välja riigipõhised soovitused, kuidas romade lastega äh, Äh, paremini ühiskonnas toime tulla. ja rassismivastane võitlus, eelmisel aastal panime rassismi, ksenofoobia ja teiste sallimatuse tüüpide vastase võitluse kõrge töörühma. Äh, väga huvitav kogemus toodi kokku läbi nende ekspertide äh, liikmesriigid, vabakonna organisatsioonid, meie agentuurid ja Euroopa institutsioonid on tulnud kokku, teinud ära suure töö, oleme ka politseiametnike õiguskaitseorganite koolitamiseks palju ära teinud, sellepärast et äh, probleeme, konfliktid jõu mm, äh, õiguskaitseorganitega on tekkinud ka romide puhul sellepärast, et nad ei usalda lihtsalt üksteist. Äh, nüüd on vaja need kõik tegevustesse vermida. eelmisel aastal leppisime me kokku ka vihakõne vastases võitluses veebis, panime kokku käitumiskoodeksi koos IT-ettevõtetega Äh, sellepärast et vihakõne ei ole lubatud tavaruumis, aga ei tohiks olla lubatud ka küberruumis seetõttu. ja viimane aspekt, mis ei ole küll vähem tähtsam, on see, et meie põhiõiguste kolokviumil eelmisel aastal rääkisime me meediapaljususest ja demokraatiast ning siin on meil ka audiovisuaalse meediateenuste direktiiv laual, mis õigusandjate poolt praegu läbi rääkida on me tunnustame seda progressi, sellepärast et see sisaldab ka sätteid, mis tugevdab audiovisuaalmeedia reguleerijate sõltumatust. ja see on loomulikult oluline, sellepärast et äh, survevaba meedia on väga tähtis äh, muidugi äh, põhiõiguste äh, järelmid on väga paljudel äh, erinevatel küsimustel, sealhulgas andmekaitse, sest see puudutab ju sõnavabadust ja kõike muud. selge, küsime siis küsimusi kõigepealt FRA direktorilt Michael O'Flahertilt, ütleb esimees ja siis proua Adimolt ka. härra Engelsit ei ole kohal, ta on raportöör, aga võtan siis kõnelejad selles järjekorras, kuidas nad sõna palusid. kõigepealt küsin teilt, härra direktor, et te nimetasite, et ametit kasutavad ka üksikud liikmed. sellest on ka varem olnud juttu. aga kas teil on äh, ka näiteid selle kohta, kus äh, konkreetsed liikmed seda on teinud? lihtsam on öelda, et seda saab teha, kui äh, praktikas rakendada, on ju teatud kriteeriumid, mida saab teha Põhiõiguste Amet ja mida mitte. näiteks andmete kogumine ja avaldamine, nii edasi. kus saavad meie liikmed kasutada seda ametit selleks, et teha oma tööd, töötada oma käesolevate dokumentide ja muu kallal? kui teie abi palutakse, siis mida see tähendab praktikas, on mu küsimus härra Engel saab sõna, kui ta kohale jõuab, aga härra Juurek on esimene siis kõneleja täna. suur tänu teile. minu küsimus puudutab mitmeid asju korraga. see on seoses eelmise aasta sündmustega nimelt viimaste, eh, viimased tendentsid olete küll kokku pannud, aga ei ole kajastanud eh, FRA direktori viimaseid sõnu. kas olete vaadanud, milline olukord on praegu Prantsusmaal? Prantsusmaal on võetud vastu seadus, mis eh, raskendab ligipääsu abordile. ma ei räägi siin mitte põhiõiguste hartast, õigusest elule, vaid hoopis artiklist üksteist, mille järgi on võimalik äh, ette näha äh, vabaduse kaotust moraalse surve avaldamise eest. ja siin näib, et öeldakse, et abort, mis keelab õiguse elule või takistab õigust elule, seda peaks karistama, äh, selle õiguse rikkumist. edasi Hollandi kohta eutanaasiast ma ei hakka rääkima siin pikalt, kuigi ma olen eutanaasia vastane, sest et äh, õigus elule kui selline on äh, põhimõtteline ja universaalne. aga tundub, et see on väiksem prioriteet hetkel kui mingisugused majandus- või äh, finantsõigused. Hollandil on juhtum, kui inimene on kasutanud eutanaasiat, kas räägite eutanaasiat eutanaasiast ka äh, ebaproportsionaalsete juhtumite puhul, mõned juhtumid on tõsised, äh, mõned vähem tõsised, äh, küsimus on artiklis neliteist ja selle mõttes, mis puudutab oma laste üleskasvatamist. edasi, referendum Rumeenias, mis puudutab vanemate õigusi, parlament tahab seda takistada ja see kõik on seotud homoseksuaalsusega Nende vanemate lapsed võitlesid kommunismi vastu ja tahavad nüüd oma lastele kasvatada hoopis teistsuguseid väärtusi. oleme kutsunud üles eh, tegutsema parlamenti ja valitsust igal puhul, kui selle inim-, selle riigi kodanike väärikust eh, õõnestatakse või rikutakse aga infovabadust ei tohiks see ometigi takistada. põhiõiguste harta artikkel üksteist on see, et selle järgi peaks olema eh, infovabadus ja kõnevabadus samal tasemel, aga sellegipoolest eh, diskrimineerimisjuhtumid on ilmsed. Eh, proua Guillaume, kas teil on kodukorraline küsimus, palun? suur tänu, ma vabandan, et ma siin nüüd vahele tulen oma jutuga, aga ma arvan, et härra Juurek iga kord äh, kasutab äh, prantsuse pseudonäidet selleks, et äh, rääkida, et Prantsusmaal on põhimõtteliselt vabaduste rikkumine, ma olen selgitanud kirjalikult, suuliselt, et sõnavabadust austatakse Prantsusmaal ja meil on uus seadus, kus on kirjutatud, et kui kui kasutatakse Internetti äh, ja tehakse äh, kasutatakse ära Internetti äh, väites, et tegemist on ametivõimude esindajatega ning tehakse abordivastast propagandat, et siis neid karistatakse. ning kui härra Juurak hakkab veel selliseid kommentaare tegema, siis ma nõuan, et midagi ette võetaks. Äh, suur tänu, äh, tere hommikust, äh, härra Engel, palun istuge ja annan teile aega veidikene ennast sisse seada, suur aitäh, proua Kium, teile täpsustuse eest, kas olete valmis küsima, härra Engele vist veel mitte, järgmine siis on Barbara Spinelli, palun. <clears throat> suur tänu teile, esimees, ma tahaksin tänada äh, doktor Flahertit äh, töö eest, mida tema on teinud, äh, mida on teinud ta tegelikult väga pikka aega juba. ka Põhiõiguste Ameti mandaat on selle töö vili, mis on nüüd hoopis tugevam kui varem. mul on konkreetsem küsimus, mis puudutab pagulasi. tegemist on olukorraga, kus peaksime rääkima võib-olla rohkem sellest, rände õigusest, rändamise õigusest ja kvootidest, sest teatud riikides on väga suured tendentsid selles suunas, Saksamaal näiteks praegu piirarvu suhtes ja see tegelikult seisab tugevas vastuolus on sellega, et riikidel on kohustus üksikuid asüülitaotlusi läbi vaadata ka perede taasühendamine on asi, mida aina rohkem takendatakse. seda on äh, näha ka raportis, aga me näeme, et need tendentsid on kasvuteel. ja mida on siin võimalik äh, teha, mm, kogu info, mis me oleme saanud selle kohta, ei ole piisav olnud meie jaoks. edasi, terrorivastane võitlus, siin on mul üsna pessimistlik visioon, peab ütel-, ütlema see tekib eriti, kui me näeme, kuidas eriolukorras vastu võetud seadused äh, väga muutuvad tavaõiguse osaks. ja see tähendab seda, et äh, tähtajatult on inimesed teatud õigustest ilma jäetud, äh, seda fenomeni võime näha just eriti iseäranis äh, Prantsusmaal ja äh, president Macroni juhtimisel. siis veel üks küsimus. küsimus on tegelikult kriisikeskustest ja pagulastest. Te ütlesite, et teie amet on aktiivne mitte ainult tegelemaks kiiri-, kriisikeskustega Kreekas ja Itaalias, aga ka äh, piirialadel väljaspool Euroopa Liitu. tahaksin teada, mida olete näiteks teada saanud Liibüas ja Tuneesias ja teistes äh, piiririikides. ja viimane küsimus minu poolt. see on komisjoni esindajale mõeldud, ma tahaksin tänada teid teie sõnavõtu eest, aga mul on põhimõtteline küsimus siin täna vaja esitada. mida tähendab ekspost sekkumine? selleks, et kaitsta inimõigusi poliitikate eest, mis äh, põhiõiguste harta riivet on põhjustanud kas mõne organi või institutsiooni ees poolt, kes selle poliitika äh, rakendamise eest äh, peab hea seisma või vastutama, mis selle riiveni üldse esialgselt viis. meie eurooplastena ei pea ju olema mingisugused hooldusõed või kriisi abistajad, kui katastroof on juba juhtunud suur tänu, tõesti väga suured äh, teemavaldkonnad on meie käsitleda täna, ütleb esimees, palun pidage aga sellegipoolest kahest äh, minutist kõneajast kinni. järgmine kõneleja, palun. tere hommikust, äh, suur aitäh teile tehtud töö eest, mida olete teinud hästi ja palju, aga teised kolleegid ootavad oma järge ja seetõttu puudutan ainult ühte nendest teil on palju teha, suur aitäh tehtu eest ja viidates äh, härra pesi-, härra esimese küsimusele, et kuidas oleks meil võimalik veelgi lähemalt koostööd teha, kas saate selles koha, selles osas midagi rohkemat öelda? tahaksin paluda ka meie komisjoniga koostöös teie tuge ja just äh, segregatsiooniprobleemidega haridusmaastikul, mis puudutab romisid, me oleme teinud ettepaneku, aga võib-olla teeme koos ettepaneku plaaniks B, nendes valdkondades, kus eh, segregatsioon on endiselt paigas, ei ole see muutunud, peaksime kümneaastase tähtaja andma eh, nendele eh, liikmesriikidele, kes pole veel suutnud oma segregeeritud koolidega midagi ette võtta. suur aitäh tehtud töö eest kokkuvõttes kogu teie meeskonnale, sellepärast et teid ja meid võetakse lõppkokkuvõttes tõsiselt, suur tänu selle eest! oluline on äh, romide toetusprogramm äh, ka sellepärast, et äh, kümme aastat tagasi andis mustlasvastasuse vastu võitlemiseks just direktiiv meile väga tugevad hoovad kätte ja meie meeskond võiks äkki kasutada ka FRA võimalusi selleks, et seista selle eest, et meie kodanikeni jõuab see informatsioon ja äkki saame ka teha niimoodi, et kõrgetasemeline töörühm saab öelda midagi oma sõna sekka, mitte ainult segregatsiooni osas, vaid ka muudes küsimustes. Need neli aspekti, mida te romide kohta käsitlete oma raportis, ongi just äh, tuumküsimused, enne kui me ei ole siin äh, lahendanud neid asju, ei saa me midagi kaks tuhat kakskümmend või kaks tuhat kolmkümmend aasta strateegia osas ette võtta. nii et äh, me peame dis-, ähm, agregeerimata tasemel vaatama üle oma andmeid, vaatama äh, ka selle, mida me teeme tervikuna romide strateegiaga, kas äh, on meil võimalik äh, kuidagi sanktsioneerida neid, kes äh, meie eesmärke ei täida äh,, siin ilmselt on äh, tulemustelt eelkõige suurem tõke, oleme nagu õiges suunas küll suundumas, Põhiõiguste Amet äh, on ka äh, Äh, siin selleks, et näidata, mida me teeme võib-olla nõrgasti või halvasti, kuidas oleks võimalik asja parandada. Äh, ootan teie käest äh, lisainformatsiooni, mida viimase kümne aasta jooksul oleme näinud. arengud ei ole olnud nii aeglased, kui võib-olla romide enda kogukond ole, on seda oodanud, siis rändeküsimus on loomulikult väga tähtis ja muudab olukorda oluliselt, isegi FRA-l on olemas rände ja romide kohta Mm, nähtavalt paralleel, peame need asjad küll lahku lööma, aga rände ja romide küsimuses peaks töötama ühiselt nende asjade puhul, eh, mis on tähtsad ja mõlemale kogukonnale, näiteks integreeritud eh, haridussüsteemid. Eh, kas teil on äkki andmeid selle puhul ka, Äh, mis, kuidas on tegemata jätmised põhjustanud radikaliseerumist romide kogukonnas. olen ise antropoloog ja saan aru, et infovoogude probleem on olnud problemaatiline, inimesed ei saa absoluutselt äh, informatsiooni, hoolimata sellest, et üks koma viis miljardit eurot on kulutatud selleks, et äh, romide olukorda parandada. nii et võib-olla võiks kasutusel olla telefoniäpp, mida kasutada Äh, kõige vaesemate abistamiseks Euroopas, meie koduriigis äh, Ungaris on see olemas, kasutatakse seda äh, selleks, et kõige vaesemaid piirkondades aidata, et kõige vaesemad saaksid ühendust ja abi, aitäh! Sofi Intvelt, palun järgnevalt. suur tänu teile, esimees, kõigepealt tahaksin ma tänada äh, proua Flaretit äh, ja ka komisjoni esindajad nende ettekannete eest, aga ka tegelikult tehtud töö eest selleks, et kaitsta Euroopa Liidu õigusi ja väärtusi. Äh, hea meelega näen kõike seda, mis, äh, mida te olete teinud ja hästi on see olnud, aga me näeme praegu siin, et me ei ole äh, põhiõigustega tegelenud õigel moel, me oleme rääkinud sellest nagu mingisugusest administratiivsest või tehnokraatlikust küsimusest, aga tegelikult see peaks olema poliitiliste juhtide ülesanne ja kõige kõrgemal tasemel käsitletud. mulle tundub, et praegu teeme igal juhul äh, vea. Äh, proua Adamo ütles, et äh, õige on, et komisjon peab aluslepingut üle järele valvama, aga poliitilisel tasemel Euroopa Komisjon ei ole absoluutselt olnud lepingute grandiks mingilgi moel, nad püüavad vältida seda asja, ükskõik millal me palume volinike kogul rakendada põhiõigusi, ükskõik, kas me räägime seksuaalvähemuste õigustest ähm, äh, Leedus, äh, me teame, mis raskused on Poola ja Ungariga, aga olgu need äh, kas menetluslikud küsimused rändeküsimustes või muu, alati löövad nad põnnama. ja isegi, kui me ütleme, et Euroopa-meelset jõud, ükskõik, kas nad on fanaatiliselt Euroopa-meelsed või mitte, näevad Euroopa Liitu ikkagi kui tehnokraatliku koostöö kohana. Euroopa vastase, võrdsusvastase, homofoob, homofoobse, eh, ksenofoobse ja seksistliku jõu jooned on juba avastanud ammu Euroopa eh, Liidu kui viisi, kuidas oma teemadega edasi minna, nad on väga hästi organiseerinud, väga hästi rahastatud ka meie koja poolt, mis on väga tobe. meie rahastame neid organisatsioone ja äh, fraktsioone, mis on valiku vastu ja siis püüame kuidagi resolutsioonidega asja siluda hiljem. nii et ei ole me väga nutikad nende küsimuste lahendamisel ma arvan, et äh, meil on vaja äh, olla julgemad selleks, et kaitsta põhiõigusi, sellepärast et me räägime sellest küll palju. see tundub nagu, kui vaatame üleilmsel tasandil, Saudi Araabia ja Hiina räägivad inimõigustest. no see on selle äh, väärtuse devalveerimine, see muutub täiesti tühjaks äh, sõnakõlksuks me teame terminoloogiat, me teame, et teie kahekesi olete väga panustamas ja äh, pühendunud oma tööle, aga meie koda peab lõpuks ka reaalsuses seisma põhiõiguste ees ja seisma selle eest, et tegemist ei ole sõnadega paberil, vaid oleks nagu tõsiselt ka praktikas seda näha ja tunda. suur tänu, äh, saan aru sellest vaatenurgast ja toetan seda, see selgitab ka seda, kuidas või mikspärast on meil põhiõiguste ameti direktor siin ja siis komisjon ja siis on liikmed, kes tahavad rääkida kõige tõsisematel teemadel, millega peame rinda pistma selle raporti valguses. ja mõningad nendest äh, teemadest on kõige tähtsamad teemad. Äh, kõige suuremate ja tundlikumate valdkondade puhul, ükskõik kas räägime romidest või äh, pagulaskriisist, püüame seda kõike ühepoolse debati, debatini viia ja siis saame paluda siin Põhiõiguste Ameti direktoril vastata neile kõigile asjadele, et see on muidugi kummaline asjale lähenemine, aga meil on olemas agentuur, kes tahab teha kõige paremat ja vastab, et me peame aru saama, mida me siin täna püüame teha, sest see aitab ka viia heade suheteni meie eh, Põhiõiguste Ametiga ja nii edasi aga see ei selgita loomulikult, miks igaüks siin sõna võtab piiramatult eh, neli minutit äh, Äh, olgem palun distsiplineeritud, kolleegid, see ongi asi, mida tahtsin öelda. kaks minutit, äh, nii, nüüd äh, Frank, saan aru mm. -hmm. edasi. <laughs> proua Tšinitši, olge hea. suur tänu teile, esimees, püüan oma kõne ajast kinni pidada ja teen lühidalt. esiteks tahaksin tänada Äh, doktor Flaretit äh, ning ka äh, proua Adamot väga huvitavate seisukohtade eest. tegemist on teemadega, mis on meie jaoks erilise huviga seotud ja me pöörame neile väga palju tähelepanu. ma tunnustan komisjoni teatist, eriti just direktiivi, mis puudutab terrorismivastase võitluse küsimustega ja Äh, integratsioon ning põhiõiguste kaitse ning äh, õigussüsteemi kohandamine on selle osad. Äh, loomulikult tunnustan seda tööd, sest ma tean, kui palju see, mida see tähendab täpsemalt. ja ma arvan, et need küsimused on meiega tulevikus aina rohkem. kui seda saate täpsustada, oleks mul hea meel, siis äh, härra direktor, just alaealiste küsimus on mulle väga südamelähedane. Teie rääkisite siin oma kõnes ka eh, nendest pagulastest, eh, kes saatjata tulevad, alaealised siis nimelt. ja uue Itaalia seadusandluse alusel on konkreetsed sätted, mis puudutavad tuutori määramist eh, alaealistele pagulastele et neil oleks keegi, kellele toetuda ja nõu küsida. aga ma arvan, et piisavalt ei ole veel abi ja toetust nendele alaealistele, kes on teel talunud ja pidanud kogema vägivalda. jutt käib siin küll Itaalia seadustest, aga kas te olete kursis olukorraga, kas te teate, kuidas oleks võimalik aidata siin ja kas oleks võimalik kuidagi tegutseda ka selle õigusandluse osas minu enda koduriigis? pidasin kinni kahest minutist kõneajast, tegelikult isegi vähem rääkisin. ei, ma ei tahtnudki öelda midagi ajakasutuse kohta, ütleb esimees, ma arvan, et et ei pea niivõrd paljudest ja laiadest asjadest korraga rääkima, meil ei ole võimalik seda kõike pärast käsitleda, aga suur tänu sellegipoolest panuse eest. nüüd proua Metsala järgnevalt, palun. suur tänu teile, esimees, suur aitäh, et tulite, direktor, meie ette ja suur aitäh selle suurepärase töö eest, mida teie amet ellu viib praegusel ajal, hetkel, kui julgeoleku äh, väljakutsed on suuremad ja populism tõstab pead, on aina olulisem see, et põhiõiguste amet on olemas ja et ta saaks rääkida valjul häälel. ma saan aru, et teie töö või teie hääl ei ole võib-olla koosolekusaalis alati kõige populaarsem või keda, seda kõige rohkem ei toetata, aga selle eest peab ikkagi seisma. põhiõiguste kaitse on see, mis Euroopa Liidus teeb väärtuste liidu meie kõikide jaoks ja me hindame seda siin parlamendis ja sellepärast on see võib-olla üks peamine jagatud mõte, mis teeb meie majandusplokist veelgi tugevama liidu kokkuvõttes me näeme, et ksenofoobia, rassismi ja populismi äh, juhtumid kasvavad ja meil on vaja selle vastu midagi ette võtta. olen tänulik ja väga tänulik selle töö eest, mis teie amet teeb selleks, et äh, lükata ümber need kontseptsioonid, mis äh, meie eurooplaseks olemisele vastu käivad. saan aru ka sellest, et inimeste tagasipöörd, suunamine ja tagasisaatmine nende puhul, kes kaitset õigust ei oma või ei saa, tuleb teha kiiresti, sellepärast et äh, see ähm, tähendab, et kõikide nende õigustest peetaks kinni ja sealhulgas ka nende väärikuse ja, ja, ja õiguse omadest. tahaksin lühidalt ka öelda äh, sellest, et äh, vihakõne tendents on kasvav veebis. kas te näete, et see on asi, mis jääb alles ja püsima meiega, kas teadlikkus on piisav ja mida saaks liikmesriigid teha nii, Äh, õiguskaitseorganite, vabakonna kui ka valitsuse tasandil, et selle vastu võidelda partnerluse läbi, äh, ka erasektori osaliste tegevuse läbi äh, selles kontekstis ja lõpetuseks tahan öelda, et me ei näe, et vastuolu oleks tugevas õiguskaitseorganise töös, õiguskaitseorganite töös ja tugevas põhiõiguste kaitses, need kaks asja peavad käima käsikäes ja selge on, et vaja on tugevat põhiõiguste ametit, kellel on head ressursid selleks, et oma tööd teha. suur tänu ja nüüd põhiõiguste raporti autor, härra Frank Engels, palun, viimase kõnelejana saate sõna. suur tänu, Claude, teen lühidalt, vabandan, et ei saanud olla kohe päris alguseks kohal, aga tulin tagasi keset ööd missioonilt Aafrikas ja äh, need asjad kuidagi langesid äh, praegu logistiliselt kehvasti kokku, aga mulle on äh, assistent andnud teada, kes oli äh, kohal, et palju on agentuur, amet keskendunud nendele asjadele, mis on ka meie raporti eelnõus praegu kirjas ja mis teile järgnevate päevade jooksul välja jagatakse. ja olen olnud ühenduses loomulikult ka ametiga varem, selleks, et meie esimest eelnõud ette valmistada ja Ja muudatusettepanekuid äh, võtan arvesse ja vastu, et natukene toestada veel seda raportit äh, ka meie positsioonist ja ka teie enda positsioonist lähtuvalt. mõned teemad lühidalt, sest et ma ei taha pikalt rääkida või vähemalt mitte kauem kui vajalik. selge on, et väga tähtis teema on seotud rändega, inimestega, kes erinevad võib-olla tavoolu inimestelt ja teha äh, sallivamaks äh, nende suhtes, kes on teistsugused. Neid küsimusi tuleb tõstatada ja ma meelega püüan äh, fookuse suunata käesoleva aasta raportile. teine asi muidugi on õigusriigi põhimõtted, sest kui me mõtleme, mida me näeme terve Euroopa kontinendil, mis puudutab äh, valitsuste tegevust äh, või eri suunas suundumist, siis ma arvan, et kui me seda fenomeni praegu ei äh, peata, siis me lõpetame väga halvas kohas, küsimus ei ole mitte ühes või teises riigis, vaid lihtsalt see, et dominoefektina langevad valitsused üksteise järel sellistesse liikumistesse ja äh, sealhulgas on näiteks ka oluline fenomen, nagu teised on öelnud, et hädaolukord või eriolukord on see, eriolukord on see, mis kogu aeg äh, kestab, ei saa ju olla niimoodi, et kogu aeg on mingisugune eriolukord, millega tegeleda. ei saa ju panna piire kinni, püüda terroriste või kurjategijaid, keda iganes, ainukesed inimesed, kes kokku äh, puutuvad igasuguste ebameeldivustega selle tulemusena, on mina ja miljonid teised reisijad, kes ei ole absoluutselt äh, millegiga hakkama saanud ja äh, siin on lihtsalt mingisugused ennetavad julgeolekumeetmed, mis tegelikult mitte kusagile ei vii. ja siis Äh, käesoleva aasta raporti korraldamisest äh, kaks kolleegi on öelnud äh, ja ma ütlesin valiraportoridega, ütlen teile praegu ja kohe, et ideaalis võiks olla meie raport käesoleval aastal lühem, kui minevikus on see olnud ja see tähendaks ka seda, et meil ei oleks tuhat viissada muudatusettepanekut, mis tuleb kõik kuidagi sisse paigutada ja mis kataks absoluutselt kogu teemade spektrumit, mis põhiõigusi puudutab ütlen näiteks Liviale sedasama asja äh, romide kohta. konkreetne raport on koostamisel äh,, Soraya Post tegeleb sellega ja mitte ainult sellepärast, et väärtustada Soraya raportit, vaid et me ei tohiks dubleerida absoluutselt kogu seda tööd, mida tema teeb äh, meie enda ülesandesse siin, püüame leida mingisuguse vahe, tee. ja mõned viited jah, olgu, paneme sisse hea meelega, äh, nagu ka teisi viiteid olen nõus siin kaasama üksikutel teemadel, aga on terve nimekiri, mille olen pannud siia kirja juba, äh, saate varsti selle ka ise. siin on toodud välja kõik raportid ja resolutsioonid, mis parlament kas ette valmistab või on vastu võetud hiljuti või võetakse peatselt vastu äh, konkreetsetes põhiõiguste üksikutes valdkondades ja oleks minu arust mõistlik kui me saaksime need äh, tekstid omaette äh, ellu saata ja siis oma põhiõiguste raportid aastateks äh, viisteist ja kuusteist oleksid poliitiliselt teistsugused, olles konkreetsemad, lühemad ja piiratumatel valdkondadel peatuksid. kui olete nõus, head kolleegid, minu lähenemist jagama, siis jah, see ikkagi ei jää nii lühikeseks kui äh, ma lootsin, aga loodetavasti mingisugune edu meid siiski tabab. And... raportöör on väga optimistlik, tõesti imetlusväärne, vaatame, kui palju muudatusettepanekuid sellele raportile esitatakse, ma ei hakka kedagi siin üles kutsuma muudatusettepanekuid esinema, esitama, aga eks siis näis põhimõtteliselt äh, teie saadate oma sõnumi universumisse ja vaata, mis te siis vastuseks saate endal. eks siis äh, näeme, kui palju muudatusettepanekuid äh, tuleb, äh, raporti projekt on kõik suurepärane, eks näis, kuidas asjad edasi arenevad. olen olnud siin piisavalt kaua, et teada, milliseid, äh, kui palju neid muudatusettepanekuid võiks tulla, aga ootan pikisilmi äh, edasist arengut, kas keegi ei vahele ei jäänud, ametikohta veel nii palju, et ma lähen Viini järgmisel kuul esimest korda põhiõiguste ametit külastama sellest ajast peale, kui Michael O'Flaherty on direktor olnud ja ma tean, et teised kolleegid on seal käinud, nii et palun, kolleegid, pidage ühendust ikkagi ametiga, sellepärast et töö on väga raske, väga tundlik teemavaldkond. kutsun kõiki üles meil kontakte alal hoidma. Maicel, palun. suur tänu, esimees. kõigepealt teie küsimus ning see, kuidas konkreetset, kuidas me saame konkreetseid liikmeid aidata. mõned teie kolleegidest on tegelikult suurepäraselt näidanud seda toetusresolutsioonile, härra Engel rääkis sellest, see on suurepärane näide sellest, mida meie teha saame ameti poolt teid, teie toetamiseks. siis räägiti siin koostöövõimalusest, see on just selline võimalus arutada, mõtteid vahetada, kohe räägin ROM-idest täpsemalt, aga aga üks valdkond on just nimelt see, siis meie andmed meil on üüratu kogum andmeid, asjakohaseid andmeid, mida saate kasutada, kõik on netis kättesaadavad ja neid saab sorteerida nii, et äh, see oleks teie jaoks mõtestatud ja oleme valmis ka tegema briifinguid, äh, individuaalseid briifinguid liikmetele, liikmete töötajatele, oleme põhimõtteliselt kogu aeg kättesaadavad ja oleme valmis teile infot pakkuma. Äh, siis mainiti siin meie põhiõiguste informatsioonisüsteemi ähm, mis ei ole veel päris paigas, aga see on ka äh, suurepärane liikmesriikide põhiõiguste olukorra analüüs ja analüüsi allikas. härra Jurek, suur tänu teie märkuste eest, kinnitan teile, et Põhiõiguste Amet on täielikult pühendunud kogu oma ametiajal kõikide ühiskonnaliikmete väärikuse ning mitmekesisuse austamisele, aga me peame seda tegema Euroopa Liidu pädevustest lähtuvalt ning meie mandaadist lähtuvalt. Need teemad, mille teie tõstatasite, ei kuulu meie pädevustesse ja loomulikult äh, põhiõiguste hartaga kaasneb õigus elule ja paljud teised õigused, aga äh, seda ainult Euroopa Liidu pädevuste, pädevusvaldkonnas. me peame oma mandaati ja oma mitmeaastast äh, tööraamistikku samuti austama. proua Spinelli, te rääkisite, et meie mandaat võiks olla tugevam, meie volitused võiksid olla jõulisemad, ka meie arvame seda, suur tänu lahkete sõnade eest meile meeldiks, kui me saaksime teha tööd näiteks ka politsei ja justiitskoostöö valdkonnas, ilma et me peaksime institutsioonide taotlust ootama jääma. me tahame, et me saaksime arvamusi esitada ka õigusloomeliste dokumentide kohta, ilma et meile selle kohta konkreetselt sellekohast taotlust esitataks. terve rida äh, asju on meil südame peal, mainisite ka äh, kvoote, rändajate kvooti, siis äh, pere ühendamise problemaatikat ja nii edasi ja nii edasi. midagi ei tohi teha, mis äh, võiks äh, rikkuda rahvusvahelist kehtivat õigust, see on tõsi. ja kõikide pereühendamise põhimõtete ähm, ning isiku äh, eneseotsustuspõhimõtete eiramine tekitaks meile probleeme teie langetate oma otsuseid selles küsimuses Äh, tagasisaatmise küsimuses äh, on üks äh, see dokument, mis tegeleb selle temaatikaga. rääkisite ka luure andmisest ning erakorralisestest julgeoleku dokumentidest. meie varsti avaldatav raport on väga asjakohane selles valguses luureorganite järelevalvetegevusega oleme tegelenud varem, aga nüüd räägime ka sellest, kuidas tuleks õigust, mis seda puudutab, rakendada ja kuidas tuleks selle õiguse üle järelevalvet teostada. ja see on väga asjakohane minu arvates, oleme rääkinud sellest valitsustega, valitsused leiavad, et see on väga, väga asjakohane, nad vaatavad praegu üle oma õigusraamistiku just nimelt julgeoleku küsimustes ja kui on mingisugust segadust kriisikeskuste hotspotidega seoses, siis meie tegelikult väljaspool Euroopa Liitu aktiivsed ei ole, see on meie mandaadist tulenevalt niiviisi. liikmed tahaksid, et me välispiiridel oleksime rohkem aktiivsed ja mitte kriisikeskustes, jah. see oli vastuseks sellele kommentaarile proua Jureka, äh, me vaatame, kuidas me saame rohkem koostööd teha, see on tõsi, aga ma ütleksin, et ähm, me teeme päris palju juba praegu, rohkem kui see, millest ma hommikul rääkisin, hiljuti esitasime Euroopa Äh, romide integratsiooni et-, äh, tulemustabeli, äh, analüüsides ka olukorda kahe tuhande üheteistkümnendast kahe tuhande kuueteistkümnenda aastani. ja nüüd asume andmeid koguma, et saada paremat pilti romide olukorrast kuueteistkümnes Euroopa liik-, kuueteistkümnes Euroopa Liidu liikmesriigis, mida varem ei olnud analüüsitud, nii et lõpuks saame täispildi olukorrast. kogume andmeid praegusel hetkel äh, romide integratsiooniga seotud väljakutsetest kohalikul tasandil, oleme valmis tegema koostööd mustlaste vastase meelsuse äh, väljajuurimiseks. proua Intvelt, suur tänu teile ja suur tänu teistele liikmetele lahkete sõnade eest ameti aadressil. olen nõus proua Intveldiga. ärgem olgem tagasihoidlikud, ärgem olgem arglikud, olen nõus teiega. proua Kinitši, aitäh teile palusite, et kommenteeritaksid, kommenteeriksite Itaalia viimast arengut, käisin Itaalias, külastasin kriisikeskusi Sitsiilias, kohtusin inimestega Roomas. me näeme, et olukord paraneb, asjad arenevad. ja see on kiiduväärt. üks äh, ka äh, uus seadus, äh, mida Sitsiilias on hakatud rakendama, me ei ole veel saavutanud kõike, mida sooviksime aga olukord nii Itaalias kui Kreekas paraneb ning see on tervitatav. proua Metsala, rääkisite vihakõnest äh, netis ning jah, sellest, et on palju, mida me võiksime teha, aga ei tee probleemiks ei ole mitte uus radikaalne mõtteviis ja mingisugune uus ja, ja midagi uut ei olegi põhimõtteliselt vaja. inimesed lihtsalt ähm, äh, inimesi lihtsalt ei karistata, põhimõtteliselt inimesed võivad teha, mida nad tahavad mõningates Euroopa osades ning seadust ei äh, järgita. ja min-, ja seda ilma igasuguste tagajärgedeta. loomulikult võib innoka-, innovatiivseid valdkondi samuti kasutada, aga, aga kuritegu on kuritegu ning äh, juba selle, sellest lähtuvalt toimimisest peaks piisama proua Metsola, rääkisite ka sellest, kuidas amet võiks veel midagi rohkemat ära teha ning küsisite, kas võiksime teha rohkem selleks, et äh, sunniviisilistel tagasisaatmistel äh, peetakse äh, inimõigustest kinni. jah, me võiksime rohkem ära teha, aga meil on vaja rohkem inimressurssi, meil on vaja üldse rohkem ressurssi, me, oh, meid on viimase piirini viidud. ja härra Engel, lõpetuseks ja vabandan, kui ma kellegi ära unustasin, suur tänu, härra Engel, lahkete sõnade eest. see, et põhi, et õigusriigi põhimõte peab olema meie fookuses, on väga tervitatav. see on, põhiõigused on üks osa sellest, meie teeme oma tööd pühendunult ning kavatseme seda teha ka tulevikus. proua Adamo, palun vastake ainult nendele küsimustele, mis olid teile suunatud. suur tänu konkreetsete küsimuste eest proua Spinelli, kes ähm, küsis, kui ma ei eksi, et kuidas parandada midagi, mis tagantjärele on katki läinud, sellepärast et juba alguses tegelikult ei olnud kvaliteet, tegemist kvaliteetse tootega. põhimõtteliselt eks ante tuleb seda parandada, tuleb äh, parema reguleerimise kaudu tulevikus ära hoida selliseid asju parema reguleerimise strateegia näeb ette, et me vaatame, kuidas põhiõiguste harta mõjutab kõiki meie õigusloome osasid, kõiki meie õigusakte, seda protsessi rakendatakse komisjonis süstemaatiliselt, iga kord teeme seda mõjuhinnangu kaudu. loomulikult on suuremaid väljakutseid, on delikaatsemaid väljakutseid, kus tuleb pingutada tasakaalu nimel et vajalikkus ja proportsionaalsus ikkagi saaksid hinnata nagu kord ja kohu, hinnatud nagu kord ja kohus, see töö ei ole kergete killast. ja siit jõuangi proua Genitši küsimuse juurde. terrorismivastase võitluse direktiivi puhul samuti peame võtma kaitsemeetmeid ekspost analüüsiga meie õigusaktide võimalikust mõjust. tänu sellele, et teie parlamendile on see lähenemisviis äh, nüüd jõus ja nüüd me teeme seda tööd, valmistame ette terrorismivastase võitluse direktiivi mõjuhinnangut ning konsulteerime inimõiguste organisatsioonidega, kes aitavad meil seda tööd teha. peame siis ex-ante toimima nii palju, kui see vähegi võimalik on, aga äh, mõnikord on ka ekspost hindamine hädavajalik ja möödapääsmatu. mis puudutab teie küsimust laste kohta, siis Maicel juba vastas sellele küsimusele, aga rõhutan äh, endiselt, et äh, Itaalias on head tavad ka hoolekande valdkonnas ka meil on Euroopa võrgustikuplaanid ja laste õigused, kriisikeskused on ka samuti oluline teema, aga mitte ainult kriisikeskustes, ka vastuvõtukeskustes ning äh, laste õiguste järgmine foorum seitsmendal ja kaheksandal novembril on mõeldud just nimelt selleks, et rääkida alternatiividest kinnipidamisele nii rändega seoses kui ka kriminaalõigusega seoses. siis äh, proua Metsalu küsimus äh, vihakõne kohta internetis, jah, teadlikkust tuleb suurendada, partnerlussuhteid tuleb suurendada ja Malta eesistumise ajal oli meil väga kasulik töökoda selle kohta, kuidas seda teha, kuidas vastunarratiivi kujundada vihakõnele. jätkame seda tööd ja teostame järelevalvet interneti üle ka kodanikuühiskonna ITK ettevõtete abi kasutades. meie viimane hinnang on internetis kättesaadav, võin selle teile ka edastada. aga mälu järgi võin öelda, et ähm, umbes viiskümmend üheksa protsenti sellest, mm, mida peetakse ebaseaduslikuks vihakõnest, vaenu õhutamisest ja nii edasi et, et viiskümmend üheksa protsenti võeti maha ettevõtete poolt. ja kui me vaatame, milline oli olukord aasta tagasi, siis keskmine oli aasta tagasi kakskümmend kaheksa protsenti, nii et teataval määral oleme edu saavutanud. suur tänu, proua Adamu ah,! unustasin ühe asja ära ütleb proua Adamo, proua Intvelt. proua Intvelti ei ole, aga jah, mina võib-olla olen tagasihoidlik, kuid ma arvan, et väärtuste küsimuses komisjon ei ole tagasihoidlik. vaadake, milline oli härra Junckeri olukord Euroopa Liidus kõne see rääkis ainult väärtustest, härra Timmermann Sekvinetis ähm, samuti kõik puudutab ainult formaati, kui äh, teie komisjon äh, soovib kutsuda siia meie poliitilisi liidreid, siis äh, oleme alati valmis kohale tulema. väga hea, et te kaitsete komisjoni, parlament on selline. väga suur tänu teile mõlemale. soovime Põhiõiguste Ametile kõike head ja soovime, et oleks suuremad kontaktid meie liikmete ning Põhiõiguste Ameti vahel. suur tänu, proua Adamo, teile ka Läheme siis aga edasi kiiresti, järgmine päevakorrapunkt ning tervitan siin siis Euroopa narkootikumide ja narkomaania järelevalvekeskuse direktorit meie ees. Okay, and we also have two representatives coming to the um, to the front from the EMCDDA Management Board. Hello ja meil on ka siis kaks haldusnõukogu esindajat kohal, härra Wolfgang Köts ja Toomas Zabranski. vabandust, ainult härra Wolfgang Köts on kohal, härra Toomas Zabranskil ei tundnud ennast hästi. kui nad on nüüd istet võtnud, siis räägivad, räägib härra Köts meile narkootikumide ja narkomaania Euroopa Järelevalvekeskuse kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta tegevusaruandest. oleme pisut jäänud maha oma ajakavast ning paluksin meie kallil sõbral äh, rääkida meile siis äh, äh, ameti tegevusest. härra Kotsil. austatud libekomisjoni esimees, austatud äh, libekomisjoni liikmed, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, tahaksin tänada teid selle võimaluse eest tutvustada teile meie kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta tegevuse üldaruannet ning äh, tegevusaruannet. see oli meie jaoks muutuste ja ülemineku aasta ja mina äh, sain just siis oma ametisse, minu ameti esimene aasta rakendasime oma tööprogrammi ja samal ajal äh, viisime sisse mõningad muudatused, millest täna räägin. ma ei hakka teile üksikasjalikult rääkima täpselt meie tegevusest äh, ning äh, raamatupidamisest, vaid tooksin välja selle, mis on olulisem. mis on siis uut? narkomaania olukorraga seoses. eelmisel aastal avaldasime nelikümmend neli väljaannet ähm, teaduslikku ja äh, muud laadi kogu aasta jooksul, kakskümmend seitse teadusdokumenti, kus kirjeldati uusi äh, narkomaania arenguid puudutavaid äh, küsimusi ja kolm uut suurt raportit võeti vastu, esimene puudutas narkootikumide tururaportit, äh, ähm, mille avaldasime koos äh, volinik Avramopolosega, saime informeerida Euroopa Parlamendi liikmeid samuti sellest, et meil on uus äh, hinnang narkootikumide turu ulatusele, kakskümmend neli miljardit eurot aastas, sõltuvalt siis see on esialgne prognoos järgnevate aastate jooksul me analüüsime olukorda põhjalikumalt, aga see näitab, kui suur on äh, narkootikumide turu mõju äh, narkootikumide tootmise, sissetoomise, müümise mõju äh, Euroopas ja millised on sidemed raskete, raske kuritegeliku võrgustikuga. siis meil on ka väga konkreetsetel teemadel äh, raporteid, nagu näiteks äh, üledooside äh, ennetamine naloksooniga, siis internetinarkootikumide turu raport ja mitmeid teisi olulisi trükiseid, hepatiit C, mis on seotud narkootikumide kasutamisega mis on muutunud ja mida on meil õnnestunud parandada läbipaistvuse küsimuses. eelmisel aastal registreerisime üks miljonit veebikülastajat oma veebileheküljel. ja natuke alla saja tuhande korra vaadati neid videosid, mis meil on Äh, veebis üleval. oleme arendanud, oleme töötanud välja uusi videoid, mis väga õpetlikult käsitlevad mõningaid konkreetseid teemasid, nagu näiteks üks kõige kuulsamaid videosid meie Youtube'i kontol on see, mis käsitleb äh, dekriminaliseerimise teemat. seda ei äh, vaadata mitte ainult Euroopas, vaid ka väljaspool Euroopat. oleme siis arendanud välja ka meie tugiteenuseid poliitikakujundajatele, Euroopa institutsioonidele, sealhulgas ka teie komisjonile Euroopa Parlamendis, oleme abi pakkunud, oleme saanud kolmkümmend kuus abipalvet, erinevat laadi abipalveid, ka ulatus on erinev, ähm, näiteks meie narkootikumide ja narkomaania see välja järelevalvekeskus on andnud oma hinnangud Euroopa Liidu strateegia ning tegevuskava väljakoostamiseks meie amet on osalenud ka kolmekümne kuuel äh, suuremal rahvusvahelisel ning Euroopa tasandi üritusel, kus oleme omalt poolt pakkunud teavet äh, ning äh, ekspertteadmisi koos teiste Euroopa Liidu liikmesriikide esindajatega, näiteks ÜRO Üldassamblee eri kohtumine narkootikumide teemal New Yorgis, seal toetasime Euroopa Liidu delegatsiooni, aga mitte ainult, aitasime ka kolmele kaasüritusele kaasa. pakume ka toetusi otsustusprotsessile ning poliitikutele liikmesriikide tasandil, lisaks Euroopa tasandile eelmisel aastal käisime kaheksateistkümnel lähetusel liikmesriikide palvel, käsitlesime erinevaid teemasid, näitena võib siin tuua näiteks visiiti Rootsi eesmärgiga aidata kolleegidel paremini mõista üledoosi problemaatikat selles riigis. siis veel arendame välja veel tegevusi, et toetada neid, kes äh, narkomaania vastase võitluse valdkonnas tegele, tegutsevad, korraldasime saja viiekümne teadlase väljaõppi selleks, et aidata neile paremini äh, järelevalvet teostada narkomaania olukorrast ning äh, reaktsioonist. teeme koostööd ka CEPOL-iga oleme koolitanud välja nelisada nelikümmend äh, õiguskaitseametnikku ning äh, kakskümmend üheksa tuhat äh, visiiti oli meil heade tavade portaali kaudu, see on väga hea, heade tavade vahendamise koht, mis räägib nõudluse vähendamisest, kahju vähendamisest, taasintegreerumisest ühiskonda ja nii edasi ja nii edasi. siis äh, uued äh, psühhoaktiivsed ained, neid vä-, nende arv, nende kasvunäitajad vähenesid äh, eelmisel aastal meie varase hoiatuse süsteemis, aga selle korvas asjaolu, et kuuesaja kahekümnest uuest psühhoaktiivsest ainest avastati eelmisel aastal äh, nelisada kakskümmend. see arv on väga oluline, et ähm, sageli küsitakse meilt, et mis, äh, milline on olukord, kui palju uusi aineid tuleb turule. jah, loomulikult äh, teataval määral uute ainete turule tuleku tempo langeb mõningate õiguskaitsemeetmete abil Euroopa varase hoiatuse süsteemi ja tulemusena ja kontrollimeetmete tulemusena nii äh, Euroopa tasandil kui ka liikmesriikide tasandil, aga see on ainult üks osa kogu loost, turg on endiselt äärmiselt dünaamiline ja kui äh, aine tuleb turule, see ei kao ta turult kuskile kohe. ja uute Äh, ainete arv, äh, mis turule tulevad, on natukene vähenemas, aga samas äh, problemaatiliste ainete osakaal on kasvamas. kuus riskihinnangut on tulemas novembrikuus fentaniiliga seoses ja Ameerika Ühendriikides praegu on tegemist just nimelt selliste ainetega, mis tekitavad suure üledoosi probleemi. me peame seetõttu olema vägagi valvel ka Euroopas. rääkisin natuke sellest, milliseid teenuseid pakume oma klientidele, aga me teeme ka tööd, mis ei ole nii nähtav ja mis toob lisandväärtust seda tehakse siin keskuses, siis eelmisel aastal oli meil kümme võrgustiku kohtumist, kõik neist äh, olid pühendatud äh, keskuse eriülesannetele, meie põhiülesannetele, esimest korda on meil uus aruandluspakett, mille süsteem võeti Retoxi äh, võrgustikuga vastu kolm aastat tagasi, meie haldusnõukogu pani sellele oma käe alla. ja meie keskus on teinud palju tööd ja ka liikmesriigid on teinud palju tööd narkootikumide pakkumise näitajate küsimuse kallal. Ähm, komisjon ja nõukogu ähm, tegid oma algatused selles valdkonnas ning mul on väga hea meel teatada, et eelmise aasta detsembril jõudsime viimase nelja aasta programmiga ühele poole ning ähm, samal ajal saame uusi andmeid äh, uutest andmeallikatest, ka avatud allikatest, samuti suurandmete äh, kaudu ning äh, oleme algatanud pilootprojekti ühise Euroopa Komisjoni teaduskeskusega. nii, siis mida, kuidas on meie keskus töötanud, kui mäletate, siis meie tööprogrammis on meie kõikide tegevuste kohta pandud äh, prioriteetide määra, prioriteedid paika, prioriteetide määr, tase üks, L üks on praktiliselt äh, sada protsenti äh, tase kaks, L kaks on kaheksakümne protsendi ringis ja L kolm kuuskümmend protsenti peab olema siis äh, saavutuste määr. eelmine aasta oli esimene aasta, kui kasutasime seda süsteemi äh, ja me äh, jäime pisut alla saja protsendi L ühe osas, L ja nüüd on meil äh, uus moodus, kuidas meie tegevust muuta, hinnata kogu aasta jooksul, mitte ainult aasta lõpus ning seetõttu on äh, tulemused märkimisväärselt paremad ja tasakaal äh, parem. L1 tegevuste puhul on täitmine üheksakümmend seitse protsenti, kolm protsenti, mida me ei ole veel saavutanud, ei ole oluline, tegemist oli mingi vahesaavutustega, mis lõpptulemusi tegelikult ei mõjuta. L2 tegevused oleme saavutanud tulemuse, mis on üle kaheksakümne protsendi ja parem tulemus kui eelmisel aastal ja samuti oleme siis oma prioriteetide osakaalu prioriteetide jaotuse ning ka hindamise saanud paremasse tasakaaldu. kui vaatate siin see L kolm, siis jällegi kuuskümmend protsenti. igati tervitatav tulemus. juhiksin tähelepanu ka sellele, et eelmisel aastal töötasime välja pikaajalise strateegia kaks tuhat kakskümmend viis, mida sain juba teile tutvustada paari sõnaga ka eelarvest ning äh, rahadest. olen siin välja toonud kaks arvu selle kohta, kuidas me paremini eelarvet täita suudame ning paremini oma tööprogrammi ellu viia saame. kõigepealt siis sada protsenti, esimest korda meie ameti ajaloos oleme saavutanud sada protsenti kohustuste täitmise äh, meie eelarvest, see on äh, tõesti rekord meie jaoks siis teine arv, üheksakümmend neli koma neli protsenti, see näitab, kui palju me oleme äh, ületoodud tegevusi suutnud täita, tegevused, mis äh, saavad alguse ühel aastal ning lõpevad järgmisel aastal. Need tegevuste puhul äh, on kõik ametid seoses väljakutsega silmitsi tahetakse tagada, et äh, tegevused oleksid äh, nagu kord ja kohus ellu viidud ja eelarve täidetud, varem oleme me näinud sellega kurja vaeva, üheksakümmend neli koma neli protsenti eelarve täitmist, siis äh, selliste projektide puhul on väga hea tulemus, me ei saavutanud sada protsenti sellepärast, et mõningad lepingud, näiteks Retoxi vahendite küsimuses, on ähm, sellised, mille puhul ei ole liikmesriigid oma panust andnud enne aasta lõppu ja seetõttu mingid vahendid tulevad tagasi ja me ei ole neid kasutanud. ja siis veel üks arv, kuusteist koma viis. see on siis päevade arv, mis kulub sellest, kui meie keskus on saanud arve kuni arve maksmiseni, mis näitab, et tegelikult protsess on väga kiire ning äh, kõik töötab sujuvalt. minu viimane slaid, viimase, viimased arengud meie ametis ja mul on väga hea meel teile öelda, et nii nagu strateegia, mida teile selle aasta alguses tutvustasin, on meie tegevused kulgemas täiesti plaanipäraselt, me tegeleme oma ameti ümberkorraldamisega. kolme nädala pärast tuleb välja uus keskuse toode, tervis ning sotsiaalne tegevus narkomaania problemaatika kontekstis. esimest korda selline algatus, oleme ka uued tööriistakasti avaldanud, mis aitab äh, piirkondlikku ning riiklikku narkopoliitikat hinnata. ja järgmine kord tutvustan teile veel, kui kohtun teiega, veel kahtest teemat, kaptagoni teema, meil on tulemas uus strateegiline briifing ja kindlasti olete selle teemaga kokku puutunud, me ei teadnud isegi, kas kaptaga, kas oli tegemist problemaatilise ainega kaptagon või mitte ja äh, saate siis äh, paari nädala pärast strateegilise briifingu selle kohta ka. novembrikuus äh, ka Darkneti raport, väga põhjalik raport, mis puudutab siis sedasama Darknetti ning organiseeritud kuritegevust ning uimastikaubandust, siis meie juhime ka justiits- ja siseküsimuste ametite võrgustikku praegu koos volinik Avramopolisega korraldame ka Lissabonis selleteemalise konverentsi ning teeme koostööd ka Portugali uimasti koordinaatoriga Tsikadiga, et korraldada Lissaboni äh, sõltuvuste teemaline konverents, kus, kuhu tuleb üle tuhande kahesaja osalise minu poolt praegu kõik. olen valmis vastama küsimustele. suur tänu. okei okay,, thank you very much. aitäh. nii, hmm. homme on meil hääletusel ka üks dokument sellega seoses ja Anna oli varireportöör ja siis Toomas, Toomas palus sõna, aga no kõigepealt siis sina ja siis Anna. aitäh, esimees. kõigepealt tahaksin rõhutada seda kahte asja selle ettekandega seoses, mis oli väga inforikas. kolme aasta jooksul on koostöö parlamendiliikmetega edenenud oluliselt ja ma olen tänulik teile selle eest, direktor ja teie kaastöötajatele. narkootikumide küsimus. jääb teinekord ühiskonnas tähelepanu alt välja, aga nii ei peaks see olema. hiljuti käisin Marokos. ja kuulsin seal projektidest mida rakendatakse narkosõltuvuse ennetamise valdkonnas Marokos. Need, kes ei taju selle probleemi üleilmset ulatust, on on piiratult informeeritud ja peaksid üritama asja laiemalt vaadata. mul on mitu küsimust raportiga seoses, aruandega seoses sageli räägime kvantitatiivsetest näitajatest, kui narkootikumide kasutamine suureneb. Äh, jaa, ma, ma olen ise töötanud äh, praktikas nende küsimuste ja inimestega ja, ja mind ei huvita nii palju need arvnäitajad, vaid äh, pigem kvaliteet, kvalitatiivsed näitajad. selles mõttes, et kui ruttu tõttu need uued äh, turule tulevad narkootikumid sõltuvuse tekitavad. hiljuti oli mul võimalus Tšehhis kolleegidega rääkida ning mulle jäi mulje, et nüüd on turul agressiivsemad, tugevamini sõltuvust tekitavad narkootikumid ning pärast mitmeaastast langustrendi on praegu sõltuvus suurenemas ja tahtsin küsida, kas teie näete olukorda samuti ning äh, kuidas te kavatsete, kuidas teie amet kavatseb reageerida, teie keskus. aitäh, Toomas Vaana, palun! aitäh, esimees! ning äh, tänan külalist ettekande eest, see oli väga oluline arutelu narkootikumide küsimustes on parlamendis sageli päevakorral, näiteks homme tuleb hääletus, kus räägitakse fenetülist, fenetüliinist, mis on ähm, väga ohtlik narkootikum, mida järjest sagedamini tänaval kohtab. olen selle küsimusega tihedalt kokku puutunud ning eriti valmistab mulle muret eh, internetinarkootikumide küsimus, sest need eh, jõuavad kõige lihtsamini noorteni. minu enda riigis Rootsis näen, et fenetüli tüüpi narkootikumid on põhjustanud mitmeid surmajuhtumeid. nüüd on meil ühtne andmebaas, mis minu arvates on väga usaldusväärne ning ma loodan, et meil õnnestub äh, aegsasti saada infot, et keelata uued turule tulevad narkootikumid. et need ei jõua samaaegselt kõikidesse liikmesriikidesse näiteks Hispaanias turule jõudnud narkootikum võib äh, Rootsisse jõuda alles paar aastat hiljem. nii et me peame tegema koostööd Euroopas niisuguste narkootikumide leviku tõkestamiseks. me peame kasutama meie käsutuses olevaid teadmisi. informatsioon peaks liikuma politseid, sotsiaalametitele üle kogu Euroopa Liidu, praegu paraku see jätab siiski soovida, meil on väga paljudes küsimustes vaja täiendavalt äh, tööd teha. ja ma loodan, et te tegutsete aktiivselt kõigis nendes aspektides, väga oluline on, et see informatsioon liiguks sageli on liikmesriikidel raske nende käsutuses olevat infot äh, hallata üle-euroopalistes küsimustes ja ma loodan, et teie töö edeneb selles vallas. Anna Kumes, palun. vabandust. väga meeldiv teid siin näha, härra Koostel. ning tegemist on olulise aruandega. EMC DDA poolt tahtsin küsida seoses raportööri tõstatatud teemaga. kaks aastat tagasi Hiinat külastades meie komisjoni poolt, sellepärast et Hiina oli suur psühhoaktiivsete ainete tarnija, mida on võimalik hankida interneti teel ning väikese muudat-, ning mida on väga lihtne muuta, ühte molekuli, see on nende, need ained on väga lihtne muuta. nüüd tahtsingi küsida, missugust rolli praegu mängib Hiina siin, kas ta-, tahtlikult või tahtmatult? et kas selles ola-, osas on olukord muutunud? kas on kuidagi vähenenud, nagu te ütlesite, nende ainete arv? Hmm olgugi et Euroopas on nelisada neid avastatud. kas on mingid suured tarnijad, laboratooriumid, kus te olete, mis te olete leidnud, kus neid aineid äh, muudetakse? ning teine küsimus. Äh, mulle pakkus suurt huvi teie aruanne kaptagoni teemal ja meil täna nüüd, nüüd on meil olemas ähm, terrorismivastase võitluse komisjon ning see aruanne oleks väga, mitte ainult Kaptagoni, vaid ka tumeveebi kasutamise kohta aruanne oleks meile samuti väga oluline selles komisjonis. üks probleemidest, mis mulle silma jäi, kui ma sellest kuulsin, oli see, et meie äh, külaskäigul teie ametisse kolm aastat tagasi, jäi mulle silma see, et meie ametiasutused, politsei ja toll, ei oma oma käsutuses vahendeid, et piisavat kontrolli läbi viia lennuväljadel ja lennujaamades, jättes kõrvale sadamad isegi. sest meil on ju praegu nii jahid kui allveelaevad, mida kõike. et kas te arvate, et siin on olukord paranenud mitte ainult teadlikkuse plaanis, vaid ka varustatuse ja ettevalmistuse ning suhtumise plaanis kontrollide teostamisel, iseäranis äh, seoses kaptagoniga näiteks, kus me teame, et see on narkootikum, mida kasutavad äh, Daeshi liikmed. ning lõpetuseks sain aru, et äh, seoses nende näitajatega, millest te rääkisite oma tulemuslikkuse iseloomustamiseks, ja te märkisite, et te saavutasite ainult kuuskümmend protsenti eesmärkidest. ja kas te saaksite seda meile nii-öelda tõlkida või selgitada, et mida see tähendab inimressursi mõttes, mida te vajate, sest teil on vaja inimressurssi, teil on vaja kõrgelt kvalifitseeritud tööjõudu, teil on vaja keemikuid keemiaalaseid teadmisi omavad personali, et need, neid aineid analüüsida, nendega töötada, kas teil on piisavalt inimressurssi ja piisavalt eh, vahendeid teie ülesannete täitmiseks? aitäh, Anna! kas on veel kolleege, kes soovivad sõna võtta? ei ole? siis paluksin härra Koostelil ja härra Kõutsil vastata nendele küsimustele. härra Koostel aitäh, esimees! tahaksin tänada teid küsimuste eest ja alustan mõne märkusega ja vastusega härra Zdechovski küsimusele. usun, et äh, narkoturg on muutumas. meil on praegu tekkinud olukord, kus kasutatakse palju erinevaid narkootikume ning tahaksin rõhutada kõigepealt seda, et suureneb uute psühhoaktiivsete ainete arv, et olgugi, et see arv suure, olgugi, et uued tulevad, ei tähenda see, et traditsioonilised ained, nagu näiteks heroiin, turult kaovad, ei, heroiin on endiselt turul täiesti olemas ning äh, märgin samuti, et kui me esitasime käesoleva aasta juunis Euroopa narkootikumide aruande, siis rääkisin teile, et äh, kokaiini kogus ja kättesaadavus Euroopas suureneb nii et eh, kindlasti ei ole põhjust eh, jääda loorberitele puhkama seoses traditsiooniliste narkootikumidega. mis on nagu huvitav, on see, et praegu ei näe me veel kokaiini tarbimise kasvu. ja me kavatseme seda Europoliga täiendavalt uurida ning teiste asutustega koostöös, valmistades ette meie järgmist aruannet narkootikumide kohta, et küsimus on siis, kas see Euroopa on narko-, kokaiini edasiliikumise koht lihtsalt, kus toimetatakse kokaiin teistesse maailma piirkondadesse või kuhu ta kaob siit, see on esiteks, seda esiteks, teiseks narkoturg uute psühhoaktiivsete ainete plaanis on väga kõikuv. ühelt poolt näeme, et uusi aineid tuleb siia natuke vähem, ent samas näeme, et rohkem tuleb kõige probleemsemaid aineid, nagu näiteks fentanüül. ning äh, erinevus ja olulisus siin seisneb selles, et äh, mõned need fentanüülid on äh, nelisada kuni kuussada korda tugevama mõjuga kui morfiin. nii et üledoosi oht tekib juba väga väikeste koguste puhul, näiteks Ameerika Ühendriikides näeme seda. praegu on meil sada kaheksakümmend kaks inimest ühend-, Ameerika Ühendriikides sureb iga päev üledoosi tõttu. nelikümmend kuni kuuskümmend protsenti eh, nendest surmajuhtumitest on seotud fentanüüliga. üks probleemidest seoses fentanüüliga seisneb selles, seda on mitmes liikmesriigis eh, täheldatud, et eh, fentanüüli ei ole, ei leita mitte ainult segus heroiiniga, vaid ka amfetamiini või kokaiiniga, mis tähendab, et see on jõudnud niisugusele tarbeturule sõltumatult äh, siis äh, kasutatavate narkootikumide kategooriast. et need narkootikume segatakse ja see on väga ohtlik. olles seda öelnud, ei saa ma siiski öelda või õigemini pole meid meil tõendeid selle kohta, et praegused narkootikumid tekitavad rohkem sõltuvust kui varasemad narkootikumid, pigem on lihtsalt kahekümne, kahekümne viie viimase aasta jooksul käitumismustrid muutunud. ning tekkinud on kasutajate kategooria, kes äh, vastavalt vajadusele, vastavalt hetkele, vastavalt äh, tujule kasutavad eri liiki aineid ja, ja siin peame loomulikult olukorra seiret jätkama. tänan, proua Edi, tema märkuse ja küsimuse eest mis muuhulgas puudutab fentanüüli. jah, fentanüül, nagu ma juba ütlesin, on väga oluline küsimus. ja me teeme koostööd ametiasutustega ja Rootsi kontaktpunktiga, et mõista üledoosi surmajuhtumite, et paremini mõista üledoosi surmajuhtumite arvu kasvu Rootsis. siin on eri faktoreid, mis võivad seda selgitada ning üks faktoritest, mida me kaalume ja uurime kolleegidega koostöös, et me, me peame seda olukorda täpsemalt analüüsima. fentanüül on kindlasti siin oluline faktor surmajuhtumite arvu põhjustajana, aga fentanüül pole ainus. üks peamisi aineid, mida leiti üledoosi surmajuhtumitega seoses äh, heroiini kõrval oli bensodiasepaam, bensodiasepaam, mis on väga mürgine. et näiteks, kui isik soovib äh, enesetapu soorit-, sooritada, siis bensodiasepaam, bensodiasepiini ka on see tõenäosus, et see, et ta edu saavutab väiksem kui siis, kui see aine on kombineeritud teiste ainetega aga kombinatsioonis võib ta sageli põhjustada surma. suhtlemine toimub väga hästi ja mul on hea meel öelda, et varase hoiatuse süsteem, mis meil Euroopas on rajatud, töötab. Euroopa on ainus piirkond maailmas, kus niisugune seiresüsteem on olemas. süsteem toimib seitse päeva nädalas, kakskümmend neli tundi päevas. Mm, ja nagu proua Eed ütles on väga oluline, et informatsioon saadetakse kohe läbi selle süsteemi kõigile liikmesriikidele ja nii see toimubki. ainulaadne on see süsteem selles mõttes ka, et seda hoitakse töös EMCDDA, äh, Retox võrgustiku ja Europoli ning äh, teiste ametite koostöös, see on väga hea näide koostööst Euroopa tasandil äh, kus õiguskaitseorganid teevad koostööd tervishoiu ja sotsiaalsektori asutustega ning seetõttu olemegi saavutanud edu ja novembris tuleb Lissabonis meil teaduskomitee koosolek, kus ähm, räägitakse kuuest riskihinnangust, mis meil paralleelselt äh, on läbi viidud. ja kohe pärast seda kohtumist see info avaldatakse ning paljudel juhtudel, kui te vaatate otsuseid, mis on teile esitatud käesoleval aastal või varasemal aastal, järgneb sellele nõukogu otsus komisjoni ettepaneku põhjal kehtestada piiravad või kontrollimeetmed vastavate ainete suhtes. ja tõenäoliselt samuti saab see olema ka käesoleval aastal. proua Koomesi märkus ja küsimused, tahaksin tänada teid toetuse eest ja selle eest, et te käisite IMC DDA-s. kõigepealt tõstatasite küsimuse Hiinaga seoses meie oleme näinud, kuid loomulikult see on tilk meres, aga siiski oluline. eelmisel aastal oli kakskümmend ainet, mis keelati Hiinas. kakskümmend võrreldes äh, saja või tuhande või kümne tuhande potentsiaalse ainega, sellepärast et äh, keemiapiirid, keemial äh, ei ole piire, on loomulikult väga väike arv ja hoolimata nendest otsustest ei saa me ilmselt täna öelda, et olukord oleks muutunud oluliselt. Teie allküsimus oli, kas on mingeid suuri tarnijaid, mis on veel välja tulnud, India paistab olema suur tarnija, aga Hiina on endiselt number üks. ning Euroopa narkootikumid, narkoturu aruande osas märgin, et eelmise aasta aruandes ütleme, et Rotterdami sadamas on kolmkümmend tuhat konteinerit iga päev liiguvad sealt sadamast läbi. ja nagu me ütlesime raportis koos Europoliga, on väga oluline siin jagada kriminaalteabe andmeid. ja nende andmete jagamiseks on meil vaja usaldust vastavate asutuste vahel ning usa-, ning kindlat teadmist, et see, neid andmeid ei legitata ja ei edastata isikutele, kellele ei tohi seda edastada et paremini tuvastada politsei ja tolli koostöös äh, taolisi saadetisi, tuleb meil andmeid jagada, kriminaalteavet jagada. ning äh, väga oluline on siin Maoki töö ja Europoli eelmise aasta algatus äh, julgemalt eh, reageerida narkootikumide salakaubaveole Euroopasse ning ning eh, siin lähtutakse sellest, et narkootikumid on oluline koostisosa organiseeritud kuritegevuses, see on seotud ka rändeküsimustega ja me peame laiemalt neid küsimusi jälgima. mis puudutab eh, tulemusnäitajaid, aitäh küsimusest ressursside kohta, vastus kahes osas. esiteks, kui süsteem kehtestati ja loodi haldusnõukogu poolt, siis haldusnõukogu direktori ettepaneku põhjal, kes oli minu eelkäija, härra Koot, ning komisjoni ja parlamendi taotlusel, äh, taotlus siis selle kohta, kuidas paremini defineerida keskuse prioriteedid, et kui me juhime niisugust asutust, siis me peame tegema valikuid ja, ja küsimus oligi, et mis alustel me neid valikuid teeme. alustuseks ma ütlen, et kui me hakkasime rakendama süsteemi ja me oleme seda rakendades loomulikult õppinud, siis eh, märk-, märkasime, et programmide rakendamise ajal teinekord me ei prioritiseerinud meie tuumikülesandeid piisavalt või eraldanud piisavalt ressursse sellele ning eh, me ei defineerinud asju, mida me teha, tegemata jätta ei tohi, ilma et meie, me sisuliselt ei toimiks sellena, kes me olema peame. kell kolm, kõik need eh, teadusaruanded, artiklid, asjad, mis me peame koostama, see ei ole mingi fantaasia, see ei ole mingi jõulusoo-, kingisoovide nimekiri. et kui, kui ma pean Äh, et sisuliselt on mingid asjad, mis ma pean tegema ja mingid asjad, mis võivad tegemata jääma, jääda. ja L kolmest kuuekümneni on meil äh, prioriteetide seadmisega, tänu sellele seadmisele on tekkinud olukord, kus me praktiliselt sada protsenti oleme saanud täita oma eesmärgid ja seoses küsimusega, millega ma vastasin juba eelmisel koosolekul, tahaksin veel tänada parlamenti äh, toetuse eest meie eelarvele järgmiseks aastaks ning kaks tuhat kakskümmend ja Brexit, kui te pärast seda tahate, et me jätkaksime oma teenuste pakkumist teile, siis on oluline, et meid rahastataks ka järgmises mitmeaastases finantsraamistikus. aitäh, kolleeg Kross! sõltumatu eksperdina, kelle on nimetanud Euroopa Parlament, Toomas Sobranski on teine ekspert, kes kahjuks täna siia tulla ei saanud, olen ma teie silmad ja kõrvad EMCDDA haldusnõukogus. Teie silmade ja kõrvadena võin öelda väga palju positiivset äh, ameti töö kohta, aga tõenäoliselt kuulsite seda ise ka. sellest ajast, kui Alexis Koostööl hakkas ametit juhtima, on, on töö kvaliteet ja tulemuste kvantiteet oluliselt suurenenud ning amet äh, töötab väga intensiivselt. kui ma näen mm, siin mingeid riske, siis äh, on üheks riskipunktiks ressursid. varasemalt on Liibe komisjon toetanud ametit ning ma olen kindel, et ta jätkub ameti toetamist. paraku teate ise, kuidas see enamasti läinud on, et teie toetus on mõnikord äh, aidanud natukene lõppkokkuvõttes, aga mõnikord ka mitte, sellepärast et eelarvega äh, tegelevad inimesed, eriti nõukogus, jäävad reeglina peale lõpuks. aga ma saaksin en-, ikkagi üles kutsuda toet-, ametit toetama eelarve plaanis et kui siin mingeid riske oleks ameti töös raha raiskamise osas, siis ma kindlasti märgiksin seda, aga aga praegu neid riske ei ole. sisu osas on loomulikult pädev vastama direktor. aitäh, äh, härra Kastel, teie töö eest! ja aitäh eksperdile! tänan kolleegidele, tänan kolleege, kes sõna võtsid arutelu käigus ning nüüd liigume edasi päevakorra järgmise punkti juurde, mis äh, on, mis puudutab ettepanekut äh, vastastikuse arestimis- ja konfiskeerimisotsuste tunnustamiseks. raportöör on Natali Kriisbeck, kes tutvustab raportit. uue määruse eesmärk on asendada praegused raamotsused seoses arestimis- ja konfiskeerimisotsuste täitmisega vara suhtes ja Äh, samuti nõukogu raamotsus, äh, nõukogu raamotsused sellega seoses. osaliselt on äh, siin olukord juba ühtlustatud nõukogu raamotsusega kuritegelikult saadud vara konfiskeerimise osas. praegune vastastikuse, väga välja pakutud vastastikuse tunnustamise vahend äh, läheb kaugemale kui äh, ühtlustatud äh, raamistik ning pakub välja väga konkreetsed tähtajad äh, otsuste vastastikuseks tunnustamiseks. veel meeldetuletuseks, et äh, kaks tuhat neliteist võttis parlament vastu uurimismeetmete osas vastastikuse tunnustamise meetme. ja arutatud on mitut laiemalt kehtivat, näiteks proportsionaalsuse ja põhiõiguste osas vastastikus, vastastikusest tunnustamisest äh, keeldumist võimaldavat alust. ja nüüd annan sõna Natalja Kriisbekile, kes on raportöör ja kes äh, räägib meile raportist. palun, Natalja. aitäh, härra esimees, hea Claude, kolleegid, mul on hea meel rääkida ja ma võin praegu tõesti öelda, et äh, raporti projekt seoses äh, arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikuse tunnustamisega. kui ma nüüd, enne kui ma lähen sisu juurde, kaks sissejuhatavat märkust tahaksin rõhutada, kõigepealt selle uue Euroopa tasandi akti olulisust, mis on oluline töövahend võitlemaks organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi rahastamisega, sellepärast et äh, kuritegelikult saadud vahendite konfiskeerimine, arestimine on väga oluline võitluseks organiseeritud kuritegevusega ja samuti terrorismi rahastamisega. samas on tegemist ka vahendiga, mis on väga oluline selleks, et oleks võimalik kompenseerida tekitatud kahju ohvritele ja rahastada võitlust organiseeritud kuritegevuse vastu. sellepärast, et me me teame, et mängus on väga palju raha ning meil on vaja lõpetada rahavoog kuritegelikele organisatsioonidele. me hindame, äh, need andmed ei pruugi loomulikult olla täpsed, nad on väga muljetavad, äh, üheksakümmend kaheksa protsenti kriminaaltulu on praegu hinnanguliselt tulu, mis jääb äh, konfiskeerimata, seda on tohutu palju. ja selle äravõtmine oleks Euroopale väga oluline tavapäraselt selles valdkonnas Euroopa Liidus nagu teisteski valdkondades äh, on probleemiks äh, puudused piiriüleses koostöös, et kui kuritegu on piiriülene, siis on raske sellele reageerida. konfiskeerimine ja kuritegelikult saadud vahendite äravõtmine, vastavad võimalused on piiratud ja lünklikud ning see on seotud riikide koostööga. ning teine sissejuhatav märkus tahaksin rõhutada valitud vahendi äh, tüübi olulisust. komisjon on teinud määruse vastuvõtmise ettepaneku, mitte direktiivi. ja mul on väga hea meel ja paljudel teistel kolleegidel samuti, sellepärast et see on võtmetähtsusega nüanss komisjoni ettepanekus, see loob meile kohe õiguskindluse ja selguse selles valdkonnas minu hinnangul ning äh, võtab kohe maha terve rea võimalikke probleeme rakendamisega seoses siseriiklikes äh, õigussüsteemides. sest äh, arestimis- ja konfiskeerimisotsuste täitmine muutub nüüd äh, kiiremaks ja selgemaks. kui me räägime sisuliselt raporti eelnõust, mis on teile edastatud, siis neli märkust sellega seoses, esimene märkus teen ettepaneku muuta komisjoni ette, ettepanekut põhiõiguste kaitse parandamiseks seoses konfiskeerimisotsustega, tehes ettepaneku lisada siia lause, mis võimaldab mitte tunnustada ja mitte täita arestimis- ja konfiskeerimisotsused, kui need on tehtud viisil, mis ei austa põhiõigusi. no me oleme kõik kursis, et parlament toetab niisuguste sätete lisamist, olgugi et mõned arvavad, et, et seda pole põhjust lisada, et see on niigi selge, aga aga meie hinnang on, et neid asju tuleks siiski puudutada ja meenutada. samus, samuti pakun välja, et tuleks tugevdada menetluslikke tagatisi õigus tõhusale õiguskaitsevahendile, õigus teabe saamisele kõigile puudutatud isikutele mõlemad ning äh, samuti ka kolmandate isikute menetluslikud õigused, keda võivad äh, arestimis- ja konfiskeerimise otsused puudutada. siin on äh, õiguslik ala, mida tuleks väga tähelepanelikult jälgida just kolmandate isikutega seoses. kolmas märkuste kategooria mida pean silmas, mida olen raportöörina silmas pidanud, on lihtsustamine ja sel-, selgemaks kirjutamine. oluline on, et sätted oleksid selged ja et menetlused ja vahendid oleksid sarnased vastastikuse tunnustamise valdkonnas. ning äh, tuleks äh, tagada ka võimalikult suur ühtlus ja sarnasus vastastikuse tunnustamise vahendite ja menetluste vahel. kolmas eesmärk on parandamine Äh, ja siin tuleks äh, kiirendada vastastikuse tunnustamise menetlust ja seda sujuvamaks muuta, samuti kuritegelikult teenitud tulu osas. Äh, täpsustada ja lihtsustada tuleks menetlusi otsuste edastamiseks ning suurendada riiklike keskasutuste rolli, kes on väga oluline tugipunkt nende tähtaegade lühendamiseks, et meil oleks võimalik tõesti kiiresti infot vahetada ja kiiresti täita, nii kiiresti, kui õiguslik raamistik seda võimaldab, neid otsuseid. neljas märkus ja sellega ka lõpetan, tuleks teha kõik, mis on meie võimuses, parandamaks Euroopa tasandil ning liikmesriikides nõndanimetatud optimaalset äh, konfiskeeritud ja arestitud varade haldamist selleks, et neid oleks võimalik äh, kasutada ühiskonnale kasulikeks eesmärkideks, muuhulgas ohvritele hüvitise maksmiseks, ohvrite peredele, äh, kahjustatud ettevõtjatele hüvitise maksmiseks või siis ka võitluseks organiseeritud kuritegevusega see on asi, mille ma ette panen oma raporti eelnõus ning ma loodan nendes neljas peamises punktis kolleegide arvamusi ja täiendavaid ettepanekuid, et, et meie töö tulemus saaks veelgi parem. aitäh! tänan, Natali! ja nüüd saavad sõna variraportöörid. proua Metsola, härra Poliisi nimel. aitäh, Claude! nagu juba öeldud, asendan Saltropoliesit, kes on meie variraportöör, kes ei saanud täna tulla, sest ta on oma valimisringkonnas. ta usub, et enamus muudatusettepanekuid, mille raportöör on välja pakkunud, vastavad äh, Rahvapartei prioriteetidele äh, võitluse osas terrorismi ja rahvusvahelise kuritegevusega. meie variraportöör on äh, raportööriga täiesti päri komisjoni poolt, seoses komisjoni poolt määruse ettepaneku tegemisega, sest ta on seisukohal, et äh, määruse vormis on, on see õigusakt kõige tõhusam, et liikmesriikide regulatsioone ühtlustada ning ning muuta võitlus rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse ja terrorismiga tõhusamaks. teiseks on härra Poliese esitanud äh, rea muudatusettepanekuid, mille eesmärgiks on tõhustada ühiskondlikult kasulikku konfiskeeritud vara kasutust. ta toetab seda lähenemist ning tema seisukoht arvestab ka Itaalia kohtusüsteemist tuttavad mudelid, kus arestimine ja konfiskeerimine ei ole suunatud mitte üksnes kuritegelike organisatsioonide nõrgestamisele, vaid ka õiguspärasuse printsiibi tugevdamisele, kasutades konfiskeeritud vara kahjustatud isikute ja kahjustatud kogukondade olukorra parandamiseks. kolmandaks on meie varireportöör äh, toetaval seisukohal, jagab raportööri seisukohti seoses muudatusettepanekutega, mis puudutavad äh, suhtlemise parandamist erinevate täiteasutuste vahel liikmesriikides. olles seda öelnud, on ta seisukohal, et raporti eelnõus on mitmeid aspekte, mida oleks vaja täiendavalt arutada variraportööride kohtumisel, äh, teavitab ta nendest proua Kriisbecki niipea kui võimalik ning palus kõigile öelda, et ta kavatseb esitada täiendavaid muudatusettepanekuid teksti parandamiseks. aitäh! ning sotsiaaldemokraatide äh, raportööri nimel, härra Pavel, aitäh! kõigepealt tänan teid äh, raporti eelnõu eest, meil oli mitmeid kohtumisi enne raporti eelnõu koostamist ja raporti eelnõu on saanud väga hea. tervitame komisjoni ettepanekut seoses vastastikuse arestimis- ja konfiskeerimisotsuste tunnustamisega kuritegelikult teenitud äh, vara äravõtmine on väga oluline, jätmaks kuritegija, kurjategijad ilma kuritegelikult teel teenitud tulust ja tõkestamaks organiseeritud kuritegevuse äh, rahastamist ja terrorismi rahastamist. väga oluline on ka ohvrite hüvi, ohvritele hüvitise maksmine ning äh, õiguskaitseorganite tegevuse rahastamine selleks, et oleks võimalik rakendada kuritegevusega võitlemise programme Äh, toetan ka komisjoni ettepanekut määruse vastuvõtmiseks just nimelt, mitte direktiivi, sest äh, see on parem õiguslik lahendus. oma tööga seoses selle, selles küsimuses olen suhelnud Euroopa Komisjoni ekspertidega eri valdkondadest ning tahaksin täiendavalt puudutada kolme aspekti. esiteks, seoses äh, nüüd alustega otsuse mittetäitmiseks ja mittetunnustamiseks arestimise ja konfiskeerimise otsuste puhul, siis äh, peaksime tagama, et need õiguslikud alused on selged ja selgelt kohaldatavad ja siin tuleb selgelt eristada kohustuslikke aluseid ja vabatahtlikke aluseid. näiteks Euroopa arestimismäärus, Euroopa vahistamismäärus. ning äh, väga oluline on, et meil oleks äh, vastavad aktid olemas Euroopa tasandil. meie fraktsiooni seisukoht on, et põhiõigused peavad olema tagatud ja toetame raportööri selles mõttes ning oleme töötamas täiendavate kaitsemeetmete äh, määratlemiseks. ja viimane, et mitte kõige vähem oluline asi, mis puudutab summasid konfiskeerimise otsustes, ma usun, et komisjoni ettepanek ei ole siin päris hea ja ma usun, et on põhjust täiendavalt arutada neid erinevaid äh, äh, jaotuslahendusi summade osas, mis ületavad kümme tuhat eurot, et kas see peab olema viiskümmend, viiskümmend või midagi muud. aitäh raportöörile selle töö eest ja kavatseme esitada kõigis nendes mainitud küsimustes muudatud ettepan-, muudatusettepanekud, aitäh! EFTD raportöör härra Koora, palun! aitäh! esimees, tahaksin alustada sellest, et tänan raportööri väga hea töö eest, mis ta on ära teinud raporti eelnõu ettevalmistamisel, ta on kuulanud tähelepanelikult variraportööride seisukohti teistest fraktsioonidest. tahaksin kõigepealt äh, rõhutada, et olen raportööriga päri, on valitud õigusakti liigi seisukohas. usun, et äh, valitud akti liik loob äh, suurema õigusliku selguse ja õiguskindluse, olles ühetaoliselt kohaldatav kõigis liikmesriikides, sest niimoodi välditakse probleeme, mis võivad tekkida direktiivi puuduliku rakendamisega. ning äh, see aitab meil kiiresti lahendada probleeme arestimis- ja konfiskeerimismäärustega. organiseeritud kuritegevusel tuleb takistada organiseeritud kuritegevust tuleb takistada ja tuleb äh, ühtlasi võidelda ka rahapesu vastu. ma olen ise raportöör rahapesuvastaste äh, kriminaalõiguslike meetmete küsimuses ning me tahaksime siia sisse tuua täiendava artikli seoses organiseeritud kuritegevusel läbi teenitud tulu konfiskeerimisega. me räägime arestimisest või konfiskeerimisest äh, ka peaksime rääkima arestimisest ja konfiskeerimisest ka siis, kui tegemist on eh, mitte üheselt selge otsusega. ja vastastikune tunnustamine peaks kehtima kõigi arestimise ja konfiskeerimise otsuste kohta, eh, mis tulenevad eh, kriminaalasjas tehtud kohtuotsusest. loomulikult tuleb tagada süüdistatavate põhiõigused organiseeritud kuritegevuse rühmad on viimasel ajal olnud, rühmitused on olnud väga aktiivsed viimasel ajal ning Itaalias nendega võitlemiseks rakendatud meetmed on osutunud väga edukaks ning, edukaiks ning pole kahjustanud süüdistatavate põhiõigusi. Itaalia regulatsioon on väga tõhus. ning äh, ning austab kohtute rolli mis puudutab konfiskeeritud vara haldamist ja selle kasutamist ühiskondlikult kasulikele, kasulikeks eesmärkideks, on väga oluline, et kõik mees lii-, kõik liikmesriigid äh, lubaks ne-, seda vara kasutada siis mm, ühiskonnale kasulikeks eesmärkideks. väga hea on ka äh, see, et siin kaalutakse võimalust kiirendada menetlust, väga oluline on äh, et koostöö sujuks tõrgeteta liikmesriikide asutuste vahel ning informatsiooni vahetandaks äh, täies ulatuses, iseäranis kui kaasatud on mitu liikmesriiki. aitäh! Barbara, kas sa soovisid sõna? Barbara Spinelli, palun. kuue. tahaksin tänada Natalid äh, väga hea tehtud töö eest, väga hästi tehtud töö eest. iseäranis tahaksin tänada teda muudatusettepanekute eest, mille ta on esitanud seoses põhiõigustega ja menetluslike tagatistega. Äh, samuti konfiskeeritud vara kasutamisega ühiskonnale kasulikeks eesmärkideks. Sam-, ja ka ohvritele hüvitise maksmiseks äh, seoses kuritegudega, mille on toime pannud organiseeritud kuritegevuse rühmitused. samuti ka metoodika kiirus ja tõhusus, millega raportöör on töötanud, on äh, on väga muljetavaldav ning äh, see, et raportöör on väga tähelepanelikult kaalunud äh, õiguste küsimust. no meil on võib-olla olnud teatud probleeme äh, seoses sellega, et on välja pakutud õigusakti vormina määrus, mitte direktiiv, aga oluline on Natali muudatusettepanek number kolmkümmend üks et eh, mittetunnustamise ja mittetäitmise puhul siis konfiskeerimisotsuste osas, et siia lisatakse juhtumid, mille puhul on tõsiseid kahtlusi selles osas, et konfiskeerimisotsus ei vasta täitva asutuse ülesannetele ja kohustustele artikli kuus raames lepingus ja hartas. nii et toetan raportööri ettepanekuid ja üritan oma muudatusettepanekutega täiendavalt tagada, et meil oleks piisavad menetluslikud tagatised ja põhiõigused oleks tagatud. kaks, <laughs> kaks eriti tundlikku juhtumite lii-, juhtumite kategooriat on vastastikuselt tunnustatavad konfiskeerimisotsused, mis ei tugine kohtuotsusele, kohtu, kohtu määratud karistusele. E, Itaalias puhul on härra Correa välja toonud kaks seda tundlikku e, teemat, mis on iseenesestmõistetavad Itaalias, aga ei ole nii selgelt arusaadavad teistes Euroopa liikmesriikides, et kui konfiskeerimine ei tulene määratud karistusest, e, Itaalias on see selge, aga Euroopas ei ole see selge. Itaalias on, on väga palju kuritegelike rühmituste juhte väikestes linnades näiteks, kelle suhtes ei ole selget kriminaalkaristust. ja, ja Itaalias on see selgelt teada ja mõistetav olukord, teistes liikmesriikides mitte ja siin on vaja tagatisi. enne kui jõuame eesistuja ja komisjoni märkusteni, kas on veel komisjoni liikmeid, kes soovivad sõna, ei ole nüüd eh, kõigepealt eesistuja ja pärast siis komisjon. eesistuja, palun. aitäh. tahaksin kõigepealt tänada proua Kriisbecki tema väga hästi tehtud töö eest ning tahaksin tänada variraportööre asjalike märkuste eest. teen väga lühidalt alustasime selle teemaga tööd jaanuari alguses käesoleval aastal ning usun, et võin öelda, et olen, et see teema on väga hästi edenenud. oleme üritanud seda teksti kirjutada selgemaks ja täpsemaks. loomulikult on äh, pra-, endiselt üleval küsimusi, mis vajavad lahendust, näiteks äh, küsimus äh, õigusakti reguleerimisalast, kas see peaks äh, hõlmama ka ennetava konfiskeerimise süsteemid, nagu me neid Itaalias näeme ja seda küsimust homme kavatse, kavatsevatki arutada ministrid vastavas nõukogus. teine küsimus, mis üleval on, on õigusakti vormi küsimus, kas peaks tegemist olema direktiivi või nagu praegu välja pakutud, määrusega. ning äh, ka seda on arutatud ettepaneku esitamise algusest peale. ja varsti hakatakse küsimusega tegelema asjakohasel tasandil ning peagi äh, peaks tulema ka otsus. Eesti eesistuja loodab jõuda ühise lähenemisviisini käesoleva aasta lõpuks ning ma loodan, et äh, peatselt alustav Bulgaaria eesistuja hakkab tegema konstruktiivset ja viljakat koostööd Euroopa Parlamendiga, aitäh! ja nüüd lühidalt komisjon. aitäh! komisjon soovib tänada proua Kriisbecki raporti eelnõu eest selles olulises küsimuses, sest raporti eelnõu vastab üldiselt meie ettepaneku sisule, mille eesmärgiks oli tõhustada võitlust kuritegevuse rahastamisega. tänu sellele vastastikuse tunnustamise vahendile on meil võimalik äh, täita konfiskeerimisotsuseid kuritegelikult teenitud äh, tulu ja vara kohta üle kogu Euroopa Liidu. Äh, toetame raportööri seisukohta, et õigusakti vormina on antud küsimuses parem määrus ning toetame ka muudatusettepanekuid mille te, on välja pakkunud äh, samal, äh, samas, samasisuliselt siis ka variraportöörid. määrus on vahetult kohaldatav õigusakt, mida pole vaja rakendada liikmesriikides ning seetõttu toimib see ühetaoliselt ühtemoodi kõigis liikmesriikides ning otsused arestimise ja konfiskeerimise kohta saavad niimoodi tunnustatud samal viisil igal pool toetame samuti raportööri ettepanekuid seoses teksti parandamise, tõhustamise ja selgitamisega. mis puudutab põhiõigusi, on komisjon seisukohal, et tasakaalustada on vaja menetluse tõhusus ühelt poolt ja teiselt poolt isikute õiguste tagamine. ning äh, siin on, oleme raportööriga liikumas samal suuna, samas suunas. Äh, samas äh, liiga laia keeldumise Äh, vastastikuse tunnustamisest keeldumise aluste nimekirja lisamine siia töötaks akti eesmärkidele vastu. minu, meie hinnangul on praegu juba piisavalt äh, tagatisi tekstis olemas. komisjon on valmis tegema tihedat koostööd proua Kriisbekiga ning äh, kogu libe komisjoniga, selleks, et jõuda lõpuks formuleeringuteni, mis tõesti annavad meile lisaväärtuse võrreldes praeguse õigusliku raamistikuga, aitäh! tänan ning äh, nüüd lõpp, lõpetuseks äh, kokkuvõte Natalilt. aitäh, härra esimees, aitäh, Claude! kuulasin huviga ning äh, rõõmuga kolleegide märkusi, variraportööride märkusi selle teemaga seoses ning mul on hea meel peagi jätkata seda tööd suunas ja seisukohtade põhjal, mida inimesed jagavad. ning mul on hea meel, et meil paistab kujunevat konsensus seoses valitud õigusakti vormiga, et pigem määrus kui direktiiv. kuulasin mõlemate poolt, kuulasin kõigi huvit-, huvitatud poolte märkusi ning hakkame neid kindlasti arvestama. Äh, itaallaste süsteem, kus ilma kohtuotsuseta on võimalik rakendada konfiskeerimist, võib olla probleemne teistes äh, õiguskordades. Äh, et neid küsimusi peab kaaluma, kuulasin ära huviga ka eesistuja ja komisjoni seisukohad. olen optimistlik ja ma olen üldiselt optimist. et meil õnnestub jõuda edasipüüdliku lahenduseni ning õigusaktini, mis toimib selgelt ja kiiresti ning takistab or-, ulatuslikku organiseeritud kuritegevuse rahastamist Euroopas ning tänan kõiki, kes on kaasa töötanud selle küsimuse menetlemisel, aitäh! Thank you, Natalie, very constructive debate and the deadline for tabling amendments is the twenty suur tänu teile, kakskümmend kuus oktoober on muudatusettepanekute tegemise tähtaeg, ütleb esimees ja väga palju tähtaegu kukub just oktoobris, mulle tundub, kas ainult mina arvan nii, ei tundub, et mitte, nii et äh, käed-jalad tööd täis oktoobris. kaheksas punkt. kas oleme Frontexi direktori saabumiseks valmis või kuidas? viis minutit. head kolleegid, äh, äh, Fabrice Leggeri tuleb meie ette viie minuti pärast, nii et teeme väikese pausi ja viis minutit tähendab viis minutit. üksteist kakskümmend viis jätkame, palun, üksteist kakskümmend viis. ja väga täpselt arvestan aega. Five, thank you.

Colleagues, thank you for your patience. Uh, Mr Legeri obviously is here now. kolleegid, suur tänu teile kannatlikkuse eest, ütleb esimees. palun võtke istet ja jätkame. I'd like to welcome Mr Legeri, the executive director tahaksin öelda tere tulemast härra Legerile, kes on äh, Frontexi direktor ja tänase koosoleku konkreetne fookus, ma hakkan kohe seda selgitama, milles see seisneb. ta tuleb meie ette sellepärast, härra Legeri, et selgitada meile Frontexi töö küsimusi. ta on käinud meie koosolekutel ka varem, eriti kui näiteks oleme arutanud kaheteistkümnendal juulil Vahemeres päästetegevusi või tänasel päeval, kui räägime üleüldisemalt Frontexi tegevustest. ja palun äh,, ikka ja jälle küsigem äh, härra Legeri käest äh, Frontexit puudutavalt aga loomulikult Frontex saadab ka pidevalt raporteid meile, äh, ühte nendest täna ka ette kantakse. Need raportid on väga olulised, kui ka arvamuste vahetus, äh, meie arust on see väga oluline, sellepärast et tegemist on ju Frontexi näol ametiga, mis vastutab Euroopa Parlamendi eest ja äh, ka see on olemas määruses, mis puudutab Euroopa piiri- ja rannikuvalvet. tahaksin tuletada meelde ka, et vastavalt äh, artiklile äh, kuuskümmend neli Euroopa piiri- ja rannikuvalve määrusest äh, on vaja mitmeaastase tegevuskava plaani dokumendiga nõu pidada Euroopa Parlamendiga ja koordinaatoritelt on juba palutud nende kommentaare, ootan ka teie kommentaare ja nüüd eh, vastavalt eh, sellele teen ettepaneku mitte ainult raportit puudutavalt, vaid ka Vahemere olukord ja üleüldisemad teised küsimused, eh, mis akuutsed on, neid võiks täna puudutada. härra Legeri, tõesti, tehke lühidalt sissejuhatusest, ma kujutan ette, et küsimusi teile on küll ja küll nii et veel kord tere tulemast ja teil on sõna, palun. suur tänu teile, härra esimees. ja tere hommikust, äh, parlamendi liikmed, äh, suur aitäh, et äh, andsite mulle võimaluse anda tagasisidet selles osas, mis puudutab ranniku- ja piirivalvet siis äh, mitmeid raporteid on olnud, nii nagu ütles härra esimees ja tahaksin rääkida siin sissejuhatuseks lihtsalt mõningatest äh, olulisemad teistest. meie tegevusaruanne äh, aastal kaks tuhat kuusteist viitab sellele, millised on meie ameti arengud aastal kaks tuhat kuusteist ning meie fookuseks on või aastas äh, kaks tuhat kuusteist raporti jaoks oli see vähemalt äh, Kesk- ja Ida-Vahemere piirkonnas äh, tugevust tege-, tegevust tugevdada. mis puudutab võtmevaldkondi, kus meie amet on kas toetanud või aidanud kaasa Euroopa rändekava rakendamisele, siis oleme ka täppisteadmisi ja, ja meie ekspertteadmisi edastanud erinevatel küsimustel Euroopa Komisjoni, näiteks sisemise väljumise süsteem ja piirivalve ning viisaküsimused. Euroopa Liidu julgeoleku küsimuses on meid küsi-, kutsutud osalema kõrgetasemelise ekspertrühma eh, töös, mis puudutab eh, siis meie infosüsteeme ning eh, kaastalitusvõimet. kuuendal oktoobril jõustus meie uus mandaat saate õige pea pisikese infomaterjali, mis valmistati ette eh, selleks, et uue mandaadi täitmist eh, ette kanda ja meie tegevusi viimase kaheteistkümne kuu jooksul samuti. aga kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta jooksul vana mandaat kestis eh, oktoobrini ja siis oktoobrist alates pidime hakkama rakendama uut mandaati ühisoperatsioonide ja pilootprojektide osas äh, keskendusime me merepiirile ja sellistele tegevustele nagu äh, Poseidon Kreekas äh, ja vastavad programmid ka Itaalias ja Hispaanias ning Poseidoni tegevustes kaks tuhat kuusteist oli meil mitmeid eriprogramme keskendusime nii piirivalvele kui ka piirikontrollidele ja lennujaamades olime tugevamalt esindatud ning meie tegevused kaks tuhat kuusteist oli ka tagasipöördumiste osas äh, tugevam. kakssada kolmkümmend kaks lendu äh, organiseerisime meie ameti poolt, et äh, kaitseta inimesi tagasi saata, see on kakssada viiskümmend protsenti kasvu võrreldes eelmise äh, aasta äh, seisuga ja see teeb kokku kümme tuhat seitsesada immigranti, kellel ei olnud siin äh, jää, Euroopa Liitu jäämise õigust, äh, suunati tagasi Frontexi läbi. oleme me saanud mitmeid uusi allikaid ja mitmeid uusi tegevusi loonud ka, mis puudutab kiirreageerimisrühma uue mandaadiga seoses ja nüüd on see olemas Äh, see koosneb tuhande viiesajast eksperdit, kes on sinna registreeritud. edasi riskianalüüs kaks tuhat kuusteist on olnud fookus sellel, et isikuandmeid kogutaks ja öö, äh, töödeldaks vastavalt äh, meie missioonidele koha peal ja eesmärk on kindlasti öö, Äh, kurjategijate vastu võitlemine ning aitamine äh, meie partnerriikide puhul selle asjaga toime tulla. siis äh, ühtne haavatavuse hinnang tehti ning kaks tuhat kuusteist tugevdasime oma abi ka liikmesriikidele, üheksakümmend päringut tuli liikmesriikidelt, et me seiraksime teatud valdkondi, teeksime järelevalvet satelliidi teel ning oleme parandanud ka Äh, erinevaid teisi tegevusi. mis puudutab rahvusvahelisi tegevusi Euroopa Liidust alates äh, IPE kaks projektiga alustasime Balkani äh, piirkonnas ja Türgis ning strateegiline tegevus põhiõiguste küsimuses, kaebuste süsteemi viisime vastavusse meie uue mandaadiga, mis jõustus oktoobrist. kokkuvõttes võib siis öelda, et tegevuste arv kasvas kindlasti merepiiridel kakssada üheksakümmend protsenti, kolmandiku võrra rohkem maismaapiiril ning peaaegu kümme protsenti eh, rohkem õhupiiridel. kui ma lähen nüüd mitmeaastase programmeerimisdokumendi juurde kaks tuhat kaheksateist, kaks tuhat kakskümmend siis siin tahaksin öelda, et see dokument on juba läbi arutatud, seda meie ameti eh, juhtnõukoguga ning komisjoni arvamus on olnud selline, et me oleme ka komisjoniga nõu pidanud selleks, et seda arvamust saada. eeldus praegusel juhul on see, et komisjoni visiooni äh, rakendatakse, vaadatakse, kuidas see konkreetsesse tegevustesse üle viia, novembris arutelud toimuvad ja neli mitmeaastase planeerimise eesmärki on sellised, nagu nad on, teadlikkus esiteks, teiseks äh, kiire vastamine äh, ja tõhusus ning toimimine. mis puudutab strateegilisi prioriteete ja suundasid aastaks kaks tuhat kakskümmend, siis need on järgnevalt struktureeritud. kõigepealt äh, operatsiooniline ja tehniline strateegia integreeritud piirivalve jaoks Euroopas, töö käib ja ma tean, et äh, parlament on sellega seotud äh, ja amet samuti. Brüsselis toimub õige pea ka töörühma kohtumine vastaval teemal teiseks meredimensiooni tugevdamine, mis on otse ka meie piirivalve funktsiooniga seotud, edasi ameti tugi välispiiridel selleks, et rändevooge juhtida, siis ka ameti öö, äh, toestamine neid tegevusi puudutavalt, mis puudutab inimeste väljasaatmist ja siis kolmandate riikidega koostöö laiendamine mis on ka mandaadi osa ning kuues äh, strateegiline suund on operatsiooniliste ja ka rahaliste tegevuste äh, toetamine ja toestamine. ma, see ei ole mingi lõplik nimekiri, aga kui räägime näiteks eelarvest, siis meil on ka erinevad äh, operatsioonilised tegevused, äh, selleks on ette nähtud äh, summa, mis on jagatud mitmesse ossa. esiteks kohustuslik reserv, mida peame hoidma alal, neli protsenti on see reserv. see on üheksa koma üks miljonit. ja siis on operatsiooniline paindlikkus ja siia näht-, ette nähtud kor-, konkreetne summa äh, lepitakse kokku äh,, puudutab see aastat kaks tuhat kaheksateist, praegu oleme alles rakendusfaasis ja uue organigramm äh,, organogrammiga töötame praegu, meie struktuur muutub, uus mandaat ja uued ülesanded jagatakse laiali ja samm-sammult valmistame seetõttu ka ette uusi strateegiaid. praegusel hetkel on haldusnõukogu aru saanud niimoodi, et äh, meie struktuurne faas äh, muutub ja, ja järgmised sammud teatame seejärel kahe tuhande neljateistkümnenda aasta määrus äh, kuussada viiskümmend kuus sätestab äh, välismerepiirid ja Frontexi operatsioonid äh, vastavalt ja tegemist on kolmanda raportiga, tegemist on iga-aastase raportiga, nagu tavapäraselt, selgitused erinevate sätete kohta, mis meie operatsioonilistesse tegevuskavadesse on sisse viidud, näiteks päästeoperatsioonid, ja äh, inimesed, kes merelt on peale korjatud või päästetud, kuidas nendega edasi toimida. Te näete Triitoni, Poseidoni ja äh, meie kiirreageerimisrühmade äh, tege-, tegutsemist erinevates Vahemere piirkondades ja siin on toodud ka välja kokkuvõtted. võime öelda, et määrus selgitas paremini, millised on siseriiklike osaliste ja Rahvusvahelise Koordinatsioonikeskuse töö põhimõtted. tegemist on juhtkeskusega, mis erinevaid äh, operatsioone haldab, äh, milles on Frontex tegev. ja see võimaldas ka suurendada rahvusvahelise koostöö äh, keskuse ning rahvusvahelise just merepääste koostöökeskuse vahel ja see on meie määruse rakendamise tulemus. kaks tuhat kuusteist selgus, et inimeste otsimise ja päästemissioonide ja nende lihtsalt äh, paatidelt üleskorjamise vahel oli väga raske, väga raske oli teha seda eristust just Triitoni puhul sest operatsioonipiirkondades olid erinevad äh, infokillud äh, sellest, kuidas ja mis täpselt juhtus ja tulemusena, kui raport juulis välja anti käesoleval aastal, siis Itaalia palus Tritoni äh, tegevuskava üle vaadata nii palju sisuliselt saan siin öelda praegu. ja lühikene ülevaade veel meie tehniliste vahendite ühtesidumisest. nagu öeldud, oleme oma ühtsete operatsioonide ja tegevuste arvu suurendanud. kaks tuhat kuusteist oli hea uudis selles osas, sest räägime praegu ju aastast kaks tuhat kuusteist, et saime oluliselt ohvitseride ja ka tehniliste vahendite arvu suurendada, keda ja mida kasutasime oma operatsioonides. ja võib öelda, et meil oli tuhande ja tuhande viiesaja äh, erineva ametniku ja ohvitseri, keda kasutasime koha peal, äh, kolmkümmend laeva ja erinevat muud tehnilist äh, vahendite osakaalu suurendasime samuti, mis puudutab helikoptereid ja äh, lennukeid ja nii edasi. Äh, ressursside kohta saan öelda, et meil on kõik kohustuslikud äh, tehnilised vahendid olemas, mis puudutab tehnilist varustatust ja mis võimaldab ka tagasisaatmisi ning järk-järgult rakendame me strateegiat selleks et tehnilised ole-, tehnilised vahendid oleksid agentuuri enda kätes ja uuendame nüüd praegu andmebaasi ka meie ohvitseride eh, haldamiseks, kes on meie eh, töötajate hulgas registreeritud kokkuvõttes on aga meil viis tuhat ohvitseri. nimed on olemas või kui ei ole ka nimesid, siis me teame, et nad on liikmesriikides olemas ja nad on juba Frontexi operatsioonides osalenud, mis ühtlasi tähendab, et meil on kuni viis tuhat piirivalvurit, ohvitseri äh,, rannavalvespetsialisti, kes saavad osaleda Frontexi tegevustes. ja see on hea uudis, ei tahagi pikemalt rääkida ütlen vaid, et meil on ka kaks tuhat kuusteist äh, raport rahade kasutamise kohta. Äh, Frontex on saanud äh, ka iga-aastase audiitori aruande, mis on väga korras, mis tähendab seda, et ei ole mingisuguseid rikkumisi rahade kasutamise osas ja raamatupidamine on tipp-topp. kui on veel küsimusi selle kohta, siis meie operatsioonide kohta samuti, siis palun, olge head, küsige jah, lõikasin praegu tüki ära teie sõne, kõneajast, ütleb esimees, sellepärast et äh, palju olulisi küsimusi on praegu liikmete poolt kohe tulemas ja alustasime veidi hiljem, kui kokku lepitud. aga mitmeaastase tegevuskava äh, saadame teile ja kakskümmend november olete te tagasi, et pilootprojektide ja, ja piirivalve funktsiooni ettekannet teha. nii, ja see on nüüd öeldud ja öö, äh, siis on aeg nüüd küsida ja vastata. head kolleegid, tean, et teil on Frontexi direktorile olulisi küsimusi. palun, et saate kõneaega igaüks kaks minutit, niimoodi, et tal oleks võimalik siis ka vastata ja alustame, lõpetame siis kaksteist kolmkümmend. härra Pabriks on esimene, kes küsida saab, sest ta on raportöör suur tänu, suur tänu, härra äh, Leggeri. püüan teha lühidalt ja konkreetselt. esiteks tahan tunnustada teid isiklikult ja Frontexit ametina esimese aasta sünnipäeva puhul eh, nüüd uues mandaadis, ma arvan, et te olete uues positsioonis öö, eh, tänaseks institutsioon, keda, kelle poole vaadatakse alt üles ja kes on eh, väga head rahvusvahelist tunnustust juba saanud, nii et aitäh ja tehtud töö eest! siis on meil veel mõned küsimused ja võib-olla isegi mõned kommentaarid siin ka. olete teinud head tööd erinevates riikides kui me loeme teie raportit ja ka komisjoni oma, siis näeme seda, et praegusel hetkel on ainult neliteist riiki, kes äh, kiirreageerimismeeskondadesse panustavad. ma saan aru, et mis puudutab inimressurssi, siis teil on olemas reserv, nagu ütlesite, viis tuhat inimest on teada, aga sellegipoolest, mis on põhjus ja kuidas saaksime meie aidata selles osas, et teised riigid oleksid ka veel aktiivsemad, et seda abi pakkuda, ehk saame ühtselt midagi ära teha. ja veel üks küsimus teie kohustuste ja töövaldkonna hulgas on ka inimeste tagasisaatmise küsimus akuutne. palju on tehtud, aga liikmesriikidelt ootame veel enamat. E, see soov, et e, kaitseõiguseta inimesed saadetaks tagasi, e, aina suureneb ja kuidas näete riikide koostööd selle väga tähtsa teema kallal? mis siis jah, puudutab äh, ebaseaduslikke äh, migrante. ja ma saan aru, et teie strateegia äh, töötamine samal ajal käib sellega seoses, et komisjon oma poliitilist strateegiat praegu loo-, loob, ilmselt on teil väga hea koostöö, sest muidu see teil ei õnnestuks. ehk saate valgustada, kuidas teie koostöö teiste institutsioonidega klapib? ma arvan, et aitab äh, siinkohal, annan teistele ka sõna, aga veel kord suur aitäh suure panuse eest Euroopa Liidu heaolusse. suur tänu, härra Pabriks, ja suur aitäh, et olite nii eeskujulik äh, kõneajaga. palun, üks kuni kaks minutit kõigile kõnelejatele ka järgnevalt. nüüd proua Guillaume, palun perdu. Oui, je vais être encore plus brève. Teen veel lühemalt kõigepealt vabandust, et mind ei olnud alguses kohas, ma tahaksin tänada, nii nagu ka teised, teid tehtud töö eest. Äh, nüüd selle kokkuvõtte eest, ma arvan, et äh, terve rida oma kolleege on rääkinud äh, päästeteenustest. ja mina tahaksin rääkida delikaatsemast teemast Vahemerel on ka teisi laevu, kokkuleppele Frontexi laevade. kuidas teie analüüsite olukorda ja on laevu, kes on olnud agressiivsema käitumisega sisserändajate suhtes äh, päästeoperatsioonidega seoses, äh, ka on ka äärmuslike äh, organisatsioonide laevu, kes Vahemerel tegutsevad ja siis veel teema, millest rääkisidki kolleegid, kaebuste mehhanism, mis on kehtestatud. kuidas see toimib, millise hinnangu annaksite te teie sellele? proua Kriisbeck, palun. Euh, suur tänu, ka mina tahaksin teid tänada. pärast esimest äh, uue ameti äh, tegevusaastat, tahaksin teid tänada, tahaksin tänada teie, teid koostöö eest, teema on ju keeruline, teema on raske. ja mul on teile üks küsimus, sellepärast et teine küsimus, mida kavatsesin esitada, äh, juba esitati äh, ja te vastate sellele. aga minu küsimus puudutab operatiivtegevust, viimane kord, kui me arvamusi vahetasid, me siis ütlesite, et ainult üheksa liikmesriiki osalevad täielikult inimressursside koondamises ning on saatnud koha peale oma ametnikke. tuhande viiesajast oli siis ainult viissada. ma tahaksin teada, et kas kõik liikmesriigid nüüd osalevad nii nagu kord ja kohus ja kas kõik liikmesriigid täna peavad kinni äh, Äh, võetud kohustustest, äh, mis aitavad ameti äh, tegevust nagu kord ja kohus ellu viia. Ähm, kas need, kes ei tee seda, kas nad ei soovi seda teha või nad ei saa seda teha või milles on asi? härra Becker, palun. suur tänu teile, esimees. aitäh, härra Ledgeri, teile informatsiooni andmise eest põhjalikult ja suur aitäh raportöörile ka juba tema tehtud töö eest. ma tahaksin teie käest küsida, äh, mida arvate teie hüpoteesist, et järgmine suur rändevoog tuleb äh, Aafrikast ja juba lähitulevikus. Äh, Frontex on teinud suurepärast tööd te teate, et teie tööd tunnustatakse, oleme teie partneriteks ja meil on hea meel koos teiega, et seda tööd tunnustatakse, aga väljakutset muidugi praeguse olukorra puhul on sellised, et mina usun ja see on ka minu teine küsimus, esimene siis hüpotees, et äh, uus laine on tulemas ja teine on see, et Frontex on loomulikult Euroopa Liidu ametina peab iseseisvamalt ja tugevamalt tegutsema. kui mineviku kogemusi toetab nüüd uus suur pagulaste voog. mind huvitab teie arvamus selle kohta. ja minu arvamus on seotud sellega, mida ütles eile Austria välisminister. ta näeb vastutust väga selgelt, et me peame olema valmis alati vabaks tegema teie tegevusteks, siis Frontex tegevusteks äh, Austria äh, piirivalvurid, kui vaja. järgnevalt proua Spinelli. suur tänu, et äh, olete tulnud siia, härra Leggeri, et Frontexi tööd meile esitleda mõned küsimused on mul vabakonna organisatsioonide ja Afganistani kohta. Äh, siis kõigepealt äh, vabaühendused. ma tean, et Frontex ja teie olete ise distantseerinud ka ennast mõningatest äh, deklaratsioonidest, öeldes, et siin on teatud te, te ei ole öelnud midagi selle kohta, kas on ühendus inimkaubitsejate ja vabakonna organisatsioonide vahel aga mida arvate uudisest, et on liikmesriike, kes samamoodi äh, teevad koostööd äh, smugeldajatega? see on uus, mis, uudis, mis on nüüd viimastel nädalatel äh, ringluses olnud, mõtlen just eriti Itaalia peale, mis on rahastanud mõningaid sõjalisi rühmitusi kes on aktiivsed ka inimkaubitsemise valdkonnas. Need sõjalised rühmitused põhimõtteliselt, kes saavad eh, Itaalia käest raha, võitlevad siis nende vastu, kes parajasti seda raha ei saa. vabakondi on eh, ka kirjeldatud eh, kui Äh, probleemi põhjustajad ja samas on võtnud äh, ka pagulaste ülemvoliniku amet äh, ÜRO juures sõna ja öelnud, et vabakonnaorganisatsioonid ei ole õlitulle valanud, sest statistika näitab, et viimastel kuudel on inimesi rohkem saabunud äh,, olgugi, et vabakonnaorganisatsioonid on oma tegevust tagasi tõmmanud. Amnesty International on kutsunud üles meil lõpetama inimeste tagasisaatmine niipea kui võimalik, sellepärast et konflikti ja sõjaolukord Afganistanis on endiselt väga äh, intensiivne, tegemist on endiselt väga ohtliku kohaga, tahaksin kuulda, mis teie arvate sellest. suur tänu, ütleb esimees, aitäh kolleegid, et olete väga distsiplineeritud. Äh, merepiiri määruse raporti autor on härra Coelho, teil on sõna, palun. suur tänu teile, esimees, aitäh härra Leggeri ettekande eest ja äh, sellise kvaliteetse raporti esitamise eest ka. olen nõus, et eelmine aasta on olnud ametile väga oluline, olukord on välispiiridel keerukas ja uus mandaat oli hädavajalik. uus õiguslik alus annab Frontexile rohkem võimalusi ja vahendeid, et toetust pakkuda, aga ka rohkem pädevusi, et aidata inim-, liikmesriike inimeste tagasisaatmisega. mis puudutab äh, tagasisaatmisi, siis kuidas on Frontex osalenud üleüldiselt äh, tagasisaatmisoperatsioonides Euroopa Liidus? edasi, ameti järgmine oht on äh, vahendite nappus, et aidata liikmesriiki. hoolimata sellest, et Äh, et teil on olemas äh, ametnikest ja abilistest teatud nimekiri, on ainult üksteist liikmesriiki seda abi pakkunud. ja siis äh, välispiiride valve, siin eelkõnelejad juba seda mainisid, minu arust annab see määrus suunised, mida väga vaja sellisteks päästeoperatsioonideks, hoolimata, et häbiväärne arv on seda, selliseid juhtumeid ikkagi olemas, aga teatud segadus on õhus ja endiselt on. raport oma järeldustest rääkis sellest, kuivõrd järsk, järgult raskem on äh, vahet teha sellel, kuidas inimesi päästetakse ja merest välja tõmmatakse või siis võetakse nad lihtsalt äh, laevadelt pardale. ja probleem on selleks, et operatsiooniliste vahendite kasutamine on aina keerukam äh, Vahemeres, viitasite siin Itaalia, Itaaliale. ma täpselt ei saanud aru, mis põhjustel küll see nii on. ehk saate seda küsimust võib-olla veidikene laiendada ja meile selgitada, aitäh. suur tänu, proua Sargentini, palun. suur tänu teile, esimees, mõned küsimused minu poolt. saan aru kolmandate riikidega on kaheksateist äh, töölepet äh, käigus. kas saate rääkida, millised äh, on nende töökorralduste praktilised järelmid näiteks sellise riigi nagu Nigeeria puhul? saan aru ka, et arutelud või läbirääkimised erinevate riikidega, e, e, jõudes selliste töökorraldusteni, viivad mitmes suunas, üks nendest koostööpartneritest on Liibüa ja küsimus on, kellega te saate üldse läbi rääkida Liibüas? põhiõigused varasemalt oleme öelnud, et neil on krooniline tööjõupuudus. tahaksin küsida, et kus me oleme praegusel hetkel, kas tegemist on täielikult hästi toimiva keskusega, kas teie probleemid on seetõttu jäänud minevikku hõlma? eelmise aasta kuuendal oktoobril oli meil ka äh, ametliku kaebuse mehhanism, kas saaksite selgitada, kuidas see töötab, milliseid äh, kaebusi te saate, millist äh, raporteerimist kasutate Äh, mingisugust üldist infot ma nägin teie veebilehel, aga ma arvan, et meie koda vajab äh, detailsemat äh, selgitust, sest tahaksin saada detailsemalt ja paremini aru, milliseid kaebusi on teile esitatud ning millised on nende kaebuste jätkumeetmed teie poole pealt. siis lennud tagasipöördumiseks Need tehakse koostöös mitmete liikmesriikidega. kas selgitaksite mulle, kus kohas on täpselt vastutuspiirid liikmesriikide ja teie omade vahel? või kas on tegemist pideva segavastutuse alaga? ja kus äh, kolmandas riigis täpselt Euroopa Liidu vastutus peatub? Äh, proua Stevens, palun. suur tänu teile, esimees, head kolleegid ma tahaksin tänada härra direktorit väga selge ettekande eest, mis Frontexi tegevusi puudutavad ja mul on hea meel, et tulemusi on saavutatud ja et hea reageerimisvõime on saavutatud, aga ma arvan, et probleem seisneb selles, et mõningad riigid see tähendab ainult neliteist riiki, ütleb kõneleja, osalevad äh, selles äh, reageerimisjõudude väljapanemises. millised teised riigid tõenäoliselt liituvad, tahaksin teada ja millal. ja siis tagasisaatmiste kohta saan aru niimoodi, et kahesaja viiekümne protsendi võrra on arvud suurenenud eelmiste aastatega võrreldes ja see on hea areng. aga kas saate öelda meile, et millistesse riikidesse inimesi tagasi saadetakse? tagasivõtulepingud äh, kas need on tähtsad ja on olulised, kui räägime inimeste tagasisaatmisest. ja siis Itaalia ja Kreeka. kas tuvastusmenetlus toimib nüüd tõhusamalt ja paremini? olin Kreekas äh, visiidil ja me nägime koha peal, kuivõrd raske on tuvastada inimeste identiteeti ja muud, sellepärast et äh, vahendeid pole kas äh, nüüd on äh, sõrmejälgede eraldamine lihtsam, kas kõik teevad koostööd? ma tean, et see on väga oluline faktor selleks, et meie piire kaitsta. ja siis, milline on olnud käitumiskoodeksi mõju? kas on olnud sellel positiivne mõju? Nende arvude vähendamisel, kas käitumiskoodeks on aidanud või on olukord veelgi raskemaks muutnud? nii et äh, käitumiskoodeksi mõju tahaksin siis äh, teada. Anna Komes, palun. suur tänu, härra Legeri, selle ülevaate eest. ma kardan, et teil jääb nagu alati personalist puudu, niikaua kui meie liikmesriigid ei ole valmis Dublini süsteemi üle vaatama ja leidma kontrollitud, turvalisi, õiguspäraseid äh, viise, kuidas inimesi saaks korralikult sõeluda ning tuvastada ja ma tahaksin küsida, et äh, kuidas on teie sidemed EASO-ga selles valdkonnas, minu teine küsimus puudutab Liibüat, see küsimus juba tõstatati siin, milline on teie hinnang äh, Liibüa ametivõimude kommentaaridele? Euroopa maksab Liibüa relvastatud rühmitistele, mis tegelikult tekitab suuremat ebastabiilsust Liibüas, nagu me hiljuti ka nägime. kas teil on äh, ka andmeid selle kohta, et Hispaania kaudu kasutatakse uusi sisserändemarsruute? näiteks äh, Hispaania äh, rannikul tulnud laevad sel suvel. Cecil Kienge, palun suur tänu, Claude. tahaksin äh, rääkida millestki, mis leidis aset selle nädala alguses. Tuneesia, üks Tuneesia alus peatati ähm, rannikuvalve aluse poolt ning äh, avalikus äh, Äh, andis eriniku äh, hinnangu, erineva hinnangu sellele ja, aga seitsekümmend inimest hukkus. ühesõnaga, hukkujaid on üha rohkem ja rohkem ja me oleme rääkinud äh, viimasel ajal väga palju vabaühenduste rollist ja vabaühendustega ning oleme rääkinud ka käitumisjuhendist ja väga paljud äh, vabaühendused selle tulemusena, mis on toimunud, üldsegi ei taha enam osaleda päästeoperatsioonides, nad on täielikult peatanud oma tegevuse päästeoperatsioonides, Frontex tõenäoliselt tunneb ka selle mõju omal nahal, ma tahaksin sellest täpsemalt teada kas te võiksite natukene täpsemalt rääkida me nendest päästeoperatsioonidest, kas te tulete päästeoperatsioonidega ise toime oma vahenditega? väga paljud inimesi, inimesed väga, kes, kes osalesid varem sellistel operatsioonidel, enam seda ei tee. vähem inimesi lahkub Liibüast, aga statistika näitab, et tegelikult Tuneesiast, Alžeeriast, Musta mere piirkonnast on tulemas inimesi uusi marsruute kasutades ja kas Frontex teostab Äh, järelevalvet ka nende marsruutide üle ja rändevoogude üle, Potšinitši. suur tänu, lugupeetud esimees, teen lühidalt, sellepärast et väga paljud teemad, mis, millest on siin räägitud, on juba eelkõnelejate poolt mainitud. suur tänu teile selle põhjaliku informatsiooni eest, mida meile pakkusite, aga suur tänu ennekõike töö eest, mida olete teinud Frontexiga viimastel aastatel. härra Coelho soovis selgitust ja mina tahaksin samast teemast rääkida, te viitasite Itaaliale, aga ma ei saanud päris täpselt aru, mida te mõtlesite selle all. ma tahaksin rääkida ühest konkreetsest teemast, mis on seotud muutustega Frontexis ning Frontexi äh, volitustest, kogu see öö, organiseeritud kuritegevuse ning inimkullerluse vastane võitlus peaks öö, käima ka läbi koostöö Aafrika riikidega. septembri lõpus kohtusid Frontexi esindajad kahekümne ühe Aafrika riigi esindajatega ning rääkisid sellest, kuidas saaks tugevdada koostööd, et julgeolekut suurendada ning infovahetust parandada selleks, et võitlus inimkaubanduse vastu oleks tõhusam. võib-olla võiksite meile sellest natuke täpsemalt rääkida, mida on tehtud, mida tuleb veel teha selleks, et kanda hoolt selle eest, et me edaspidi tõhusamalt võitleme inimkaubanduse vastu. ning selleks, et suur tänu ja suur tänu härra Legeerile äh, selle mul on väga hea meel kuulda, et Frontex äh, tugevneb. Äh, aga väga palju küsimusi juba on siin tõstatatud võimekuse osas ja teie vahendite küsimuses. mainisite siin koostööd Europoliga, kolmandate riikidega. Europol on teinud ettepaneku et tahetakse jagada isikuandmeid kolmandate riikidega nagu Liibüa ning nad leiavad, et äh, andmekaitse-eeskirjad on info jagamiseks, jagamisel takistuseks. minul on hea meel, et see takistus seal on, aga kuidas teie seda olukorda hindate ja milline on teie koostöö Europoliga? Teie peakorter asub Varssavis, Poolas, teete koostööd Poola piirivalvajatega, aga me teame, et äh, on ka teemasid, äh, mis tegelikult ei puuduta üldse teie öö, äh, ametkonda, aga samas Poola ametivõimu, nagu näiteks Valgevenest pärit varjupaigataotlejate tagasisaatmine. kas te räägite nendest teemadest? Nad on üks osa teie meeskonnast piirivalvurid tegutsevad omaenda välispiiridel ja need on ka Euroopa Liidu välispiiril tegelikult samad ametid, tegelikult on üks osa teie võimekusest, nii palju kui mina aru saan, aga mida teie sellest arvate, härra Ropes-Agilar, palun? suur tänu, härra Legeri. tahaksin äh, nõustuda nendega, kes on äh, Frontexi, Frontexile kiitust avaldanud. mul on ka üks küsimus, küsimus, mis puudutab koostööd kolmandate riikidega. Hmm, ka vabaühenduste teema ning võimalike pingete teema on ähm, väga asjakohased siinkohas, kui ähm, hiljuti meie komisjon, libekomisjon käis Tuneesias, siis äh, tahtsime rohkem äh, informatsiooni päästeoperatsioonide kohta ning selle kohta, kuidas äh, koheldakse varjupaigataotlejaid mitte ainult Tuneesias, vaid ka Liibüas. Euroopa Liidu delegatsioon paikneb Tuneesias, nii nagu suurem osa Euroopa Liidu ameteid ning me kuuleme vägagi murettekitavaid uudiseid, nimelt kuidas relvastatud rühmitused on infiltreerunud ähm, Liibüa rannikuvalvejõududesse ning ähm, tekib oht et nad lihtsalt äh, rikuvad põhiõigusi. ja siis see vabaühenduste teema vabaühendusi süüdistatakse selles, et nad osalevad äh, ebaseadusliku inimeste sisse toimetamise tegevuses. ma tahaksin teada, mida teie arvate. palun. ja viimane kõneleja. suur tänu. suur tänu ka härra Legerile. väga paljud küsimused, mida siin esitati, on juba katnud minu soovitud küsimused, aga ma räägiksin siiski omalt poolt natuke. Frontexi eelarvet on kolmekordistatud ja rändevood samal ajal on vähenenud. üheksakümmend seitse protsenti sisserändajatest, kes tulid Itaaliasse kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, olid majanduspagulased. väga oluline on selles kontekstis, et me tegeleksime nende tagasisaatmisega mina olen pärit Rootsist kahe tuhande viieteistkümnendal ja kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal tuli tagasi saata kaheksakümmend tuhat inimest. ja kuidas siis valitakse Frontexis need inimesed, kes tagasi saadetakse? mainisite siin asjakohast direktiivi, aga kuhu neid saadetakse tagasi ja kuidas te seda koormat jagate? kas liikmesriigid võivad küsida teilt abi ning äh, kuidas te saate neid aidata? härra Legeri, palun. suur tänu, lugupeetud esimees, katsun siis äh, vastata küsimustele võib-olla rühmitades äh, sarnaseid küsimusi mis puudutab personali, koondatud personali ning liikmesriikide osalust ühisoperatsioonides siis ma tegelikult ei tea, kas ma sain õigesti aru teie küsimusest, aga olukord on praegu selline, et kõik liikmesriigid peavad kinni oma kohustustest, nimelt äh, saata oma inimressursid, konkreetne arv inimesi kiirreageerimisrühma ja kõik liikmesriigid on teatanud meile või on äh, selle nimekirja, sellest nimekirjast teatamise protsessiga algust teinud. Nad on äh, lubanud meile kohustusliku arvu ametnikke, mõningatel liikmesriikidel oli raskusi sellega, aga nüüd äh, oleme leidnud lahenduse sellele probleemile. probleemiks oli see, et kui on vaja kiiresti neid inimesi tõesti kasutama hakata, kui liikmesriik peab pakkuma kakskümmend inimest, siis selleks, et kakskümmend inimest kohale saata, peavad nad tegelikult üle kahekümne inimese sellesse nimekirja panema. ja nüüd on see probleem lahendatud, mis puudutab tehnilist varustust, siis kõik liikmesriigid ei saa oma panust teha. Neil on siin erinevaid võimalusi, see ei ole ka kohustuslik tegelikult aga see on ka üks osa ametimandaadist äh, omaenda varustuse eest hoolt kanda ning tegin siis äh, haldusnõukogule ettepaneku mitmeaastase strateegia kohta järgmiseks kümneks aastaks. ning esimeseks eesmärgiks on kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal katsetada, kas on võimalik äh, koondatud varustuse äh, ellu viia, meie eesmärgiks ei ole mitte osta vaja varustust, vaid äh, sõlmida pikaajalised äh, rendilepingud näiteks aluste osas ning patrullautode osas. meil on juba raamleping õhuruumi järelevalve osas paigas ning meil on uus kokkuleppe, raamkokkuleppe plaan, sellepärast et kogemused näitavad, et äh, see on väga kasulik ja sellised kogemused on ka, ka teistel rannikuvalvega tegelevatel organitel. me siis vaatame, kuidas on võimalik neid äh, koondvarustuse kogusid korraldada ja siis äh, me peame samuti mõtlema välja, mida teha selleks, kui on tegemist tippkoormusperioodidega ning liikmesriigid ei saa omalt poolt tehnilist varustust meile eraldada. ja hiljem võib tekkida ka olukord, et kasutatud varustus ise oleks varust-, oleks ametivarustus ning me peaksime pigem erandina pöörduma liikmesriikide poole sellised arutelud toimusid siis äh, just nimelt paar päeva tagasi meie haldusnõukogus. mõned parlamendiliikmed küsisid Kesk-Vahemere piirkonna kohta, äh, Vahemere, vabaühenduste kohta, äh, eraalgatuste kohta ja Liibüa olukorra kohta ja küsimused, mis on seotud määruse kuussada kuuskümmend viis murd kaks tuhat neliteist sätetega seoses Vahemere keskpiirkond kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ning osaliselt ka kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal oli üsna eriline. sellepärast, et ähm, meil ei ole tegelikult ähm, vastaspoolt, äh, ametivõimud ei, äh, on hoopis teistsugused kui äh, Ida-Vahemere piirkonnas äh, Türgi on meie naaber, Hispaanial on Maroko naaberriik, aga Liibüa olukord on üsna teistsugune, üsna eriline. Frontexil ei ole seal nii-öelda partnerit, osapoolt, kellega suhelda. Frontexil ei ole personali ega kontorit Liibüas, nii et info, mida selle, seal toimuvast saan, on ainult kolmandate kanalite kaudu. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal aga toimus areng, millest lähtuvalt rohkem vabaühendusi hakkasid kasutama oma aluseid, aga ka ja erinevaid vabaühendusi, nii äh, pagulasi toetavaid, äh, pagulasi abistavaid kui ka äh, vaenulikult meelestatud ühendusi. Frontex kasutab palju aluseid, meil on selles piirkonnas tavaliselt kaksteist, kolm, mõnikord kolmteist alust seda Tritoni raames ja siis Sofia, Met-Sofia valas samuti ja ka liikmesriigid, Itaalia panustab ähm, omalt poolt, nii et terve rida oli neid sidusrühmi, kes tegutsesid selles piirkonnas, meil oli vaja saada paremat ülevaadet kõikidest tegevustest. ja nüüd võib öelda, et on toimunud selge geograafiline suunamuutus lõuna poole suurem osa päästeoperatsioonidest leidsid aset kas Liibüa vetes või seal läheduses. ning äh, tekkis oht, et Liibüa inimkullarid kasutasid äh, aluste juuresolekut, sealhulgas Frontexi ning teiste riigivõimude aluste kohalolekut ära Äh, ja see sai osaks nende kuritegelikust äh, ärist. me peame saavutama õige tasakaalu ähm, päästeoperatsioonid on meie kohustus, meie mandaat, aga me peame ka hindama, kui suurel määral me inimkullerite tööd kergendame. loomulikult kõige ülimaks prioriteediks on siiski elude päästmine siis küsimus, mis puudutab meie koostööd Liibüaga. ma pean täpsustama, et ähm, me tahaksime teha koostööd Euroopa Liidu missioonidega, kelle mandaadiks on aidata kaasa suutlikkuse parandamisele Liibüas. UNAFOMET, Sofia äh,, ähm, me oleme koolitanud Liibüa rannikuvalvet, kavatseme veel rannikuvalve inimesi koolitada, sellised koolitusplaanid on tulekul paari nädala pärast ja me kõik teame, et väga raske on rannikuvalve töötajaid koolitada. Yeah, but it, it's, that's what I'm saying, it's, it, it's extremely difficult. väga raske on koolitada rannikuvalvet kui ei ole tegelikult toimivat riigistruktuuri ja ei ole nii-öelda koostööpartnereid ametlikke. rõhutasin, et äh, see ei ole Euroopa Liidu roll ja Frontex ei saa äh, omalt poolt valida inimesi, kes sellel koolitusel käivad, omalt poolt äh, võime lihtsalt pakkuda seda koolitust, edend-, edastada oma oskusi, sealhulgas ka päästeoskusi ja põhiõiguste alast teavet. ja ma arvan, et me peame seda tööd jätkama, sellepärast et pikemas perspektiivis on see ainus moodus, meil peavad olema mingisugusedki partnerid teisel pool, teisel kaldal. me Frontexil on ka koostöö juba Liibüaga, mis on põhimõtteliselt tsiviillähetusega, mis paikneb praegusel hetkel Tuneesias, sellepärast et Tripoli poliitiline olukord ei võimalda äh, seal tegutseda. meil on ka Frontexi ekspert äh, juba Liibüa, Liibüas, juba Liibüa UNAFO Med-Sophia on siis meie kanaliks, äh, millest lähtuvalt Frontex tahab tegutseda, kui on võimalik, kus on võimalik ja asjakohane, selleks et äh, kasutada seda ära, kui, äh, kui nii-öelda Liibüa partnereid, mida praegu tegelikult ei ole. ja alternatiivsed marsruudid Vahemere keskpiirkonnas ning õnnetus, mis leidis Tuneesia alusega seoses aset, meie teostame oma järelevalvet, õhujärelevalvet ja see, selles piirkonnas lääne, me liigume üha rohkem lääne poole ning vaatame ka, kuidas, kas inimesi tuleb Tuneesiast, kas neid tuleb Alžeeriast ning me tegelikult me olime esimesed, kes äh, avastasid ühe päästeoperatsiooni, millest ei olnud teavitatud äh, ja äh, saime siis informatsiooni edasi saata Itaalia ametivõimudele. ning meil on Frontexi